kallid kolleegid, tere päevast, teeksin ettepaneku ilma pikalt viivitamata alustada meie koosolekuga ja ma paluksin, et te vabandaksite mind sellepärast, et ma eile kohal ei olnud, aga ma sain aru, et töö läks suurepäraselt. üks punkt päevakorrast jäi võtmata ja see puudutab ühis, ühist arutelu Euroopa fonde käsitlevatest ühissätetest. see on härra Koosa raport ja läbirääkimised nõukoguga Euroopa Sotsiaalfondi teemal. ja nüüd ma teeksin ettepaneku, et me annaksime järjest sõna kahele raportöörile ja seejärel avame arutelu ja selleks, et me saaksime hääletada selle üle kohe pärast. nii et kõigepealt härra Koosa, palun. Köszönöm a szót, elnök asszony! Kedves kollégák, röviden szeretném összefoglalni a fejleményeket. Suur tänu, kallid kolleegid, ma tahaksin võtta siis kokku äh, arengud viimasel paaril nädalal. me kohtusime üheksateistkümnendal juunil ja rääkisime siin komisjonis sellest teemast ja ma ütlesin, et triloogi kohtumine on jõudnud teatud punkti. ma üritasin teha palju lobitööd selleks, et Euroopa Sotsiaalfondi miinimumkvoodiks jääks kakskümmend viis protsenti. kahekümnendal juunil päev pärast seda toimus pikk triloog, kus osales ka meie esinaine ning raportöör Sotsiaalfondi osas. ette oli nähtud kohtumine tunniks, aga lõpuks maadlesime seal omavahel kaks ja pool tundi ja lõpptulemuseks oli esialgne kokkulepe. ja ma esitasin meie teksti muudatuse ettepane, muudatud kujul nüüd teile selleks, et te saaksite siis ülevaate sellest, kuhu me oleme jõudnud. koordinaatorid on otsustanud, et lõiked kolm, neli ja viis tuleks äh, välja vahetada muudatusettepanekutega fraktsiooni tasandilt ja neid esitati kokku kuus, mille eest ma tahaksin tänada kolleege. ja see tegelikult kõik peegeldab väga hästi seda, millised on vasturääkivused meie fraktsioonis. mina jätkuvalt toetan seda kahtekümmet viit protsenti, aga minu meelest on see maksimum, mida on võimalik saavutada praegu nõukogu tasandil see omakorda tähendab seda, et ka kohustuslik osa on kakskümmend kolm ja pool protsenti ja vastavalt siis tööhõive äh, statistikale võib äh, täiendada Sotsiaalfondi, see on muudatusettepanek number üks, mille esitasin mina. muudatusettepanekud kaks ja kolm on identsed, esitanud on need ähm, sotsialistid ja krii-, äh, rohelised, vabandust ja nemad äh, mõlemad räägivad siis kahekümne viiest protsendist. mina ütleksin omalt poolt äh, nii palju, et see arvamus, mille me võtsime vastu eelmisel aastal, meie esialgne seisukoht siis ei rääkinud äh, fikseeritud kahekümne viiest protsendist, vaid indikatiivsest kahekümne viiest protsendist. ja see tähendab seda, et siin on teatavad vasturääkivused selle arvamusega, kui me hakkame rääkima fikseeritud kahekümne viiest protsendist. muudatusettepanekud neli ja viis tulenevad otseselt mitmeaastasest finantsraamistikust. jutuks on siis toiduabi andmine kõige suuremas puuduses olevatele inimestele ja siin on ette nähtud lisa miljard eurot minu muudatusettepanekus me viitame kolmele ja poolele miljardile, aga saavutatud kokkulepe seda ei puudutanud. meie esinaine esitas muudatusettepaneku kahe ja poole miljardi peale, pluss siis miljard vabatahtlikul alusel. me oleme kompromissmuudatusettepaneku ette valmistanud, see on siis kompromiss A ja ma arvan, et see on täiesti vastuvõetav muudatusettepanek number kuus äh, on metodoloogiline muudatusettepanek, et kuidas äh, ESF-i miinimummäära arvutada. ja veel üks märkus selle kahekümne viie protsendi kohta see kakskümmend kolm koma üks protsenti võib-olla tekitab segadusi, kuivõrd see on väiksem kui kakskümmend viis protsenti. samas aga praeguse strateegia kohaselt see nii on, strateegiliselt on paindlikum, reeglid järgmiseks seitsmeaastaseks perioodiks on paindlikumad ja seega ma leidsin, et see kakskümmend kolm koma üks protsenti oleks vastuvõetav, kuivõrd näeb ette suuremat osakaalu kui see, milles lepiti kokku viimase seitsmeaastase perioodi jaoks. ja nüüd ootame siis kolleegide seisukohti, suur tänu! Merci, euh, Elisabeth Moulin-Chartier. suur tänu, Elisabeth. tänan, proua esinaine. meie viimasel triloogil eelmisel nädalal oli meil esimest korda koosolek Leedu eesistumise all ja Leedu eesistujana kuulas väga tähelepanelikult meid võrreldes tõesti selle öö, ähm, kiviseinaga, mis oli meil ees varasemalt läbirääkimiste käigus. ja me käsitlesime äh, kahekümne protsendi küsimust vaesusega võitlemisel, see on siis Euroopa Sotsiaalfondi siseselt, ja ma pean ütlema, et see kahekümne protsendi puutumatuks kuulutamine äh, sotsiaalfondi raames, mis on mõeldud vaesusega võitlemiseks, ei tekitanud eriti eriti suurt entusiasmi, samamoodi nagu äh, kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvusfondis, mis on jäetud Euroopa Sotsiaalfondile. me näeme, et probleem on täpselt sama liikmesriikide jaoks see tähendab äh, siis seda, et raiutakse kivisse mingisugune protsent äh, seoses mingisuguse erilise eesmärgiga. me, me arutasime väga palju ka noorte tööhõive algatust. Te kindlasti mäletate seda, et see noori puudutav algatus äh, kujutab endast noortele antud tagatiste tugevdamist ja see on väga tähtis, et need kaks omavahel oleksid kooskõlas ja sellest ka väga selgelt räägiti, nii et tegemist on siis noortele äh, Äh, antavate tagatiste tugevdamine on väga tähtis ja mis puudutab äh, vanust viisteist kuni kakskümmend viis, siis me peame väga tähelepanelikult suhtuma nendesse tagatistesse. et kui me nüüd suurendaksime seda äh, vanust viieteistkümnest kolmekümnele, siis need vajalikud vahendid kahekordistuksid näiteks Hispaanias. Hispaania, mida väga ulatuslikult ju puudutab noorte tööpuuduse väga kõrge tase ja just nende noorte, kes on vanuses kakskümmend viis kuni kolmkümmend aastat. see Youth Employment, see algatus, mis puudutab noorte tööhõivet, keskendub nendele piirkondadele, kus tööpuuduse tase on rohkem kui kakskümmend viis protsenti noorte hulgas. nii et me oleme näinud seda, et me peame veel täiendavalt täpsustama seda. Äh, me võiksime sisse kirjutada sinna selle, et võib äh, olla ka kolmkümmend protsenti noori töötuid, kui me võtame selleks vanusevaheks viisteist kuni kolmkümmend eluaastat aga ma arvan, et me peame koos vaatama ühelt poolt seda, et väga kõrge on tööpuudus edasi vanuses kakskümmend viis kuni kolmkümmend ja teisalt peame vaatama, mis, millised on täpselt need abisaajad, piirkonnad. see on nüüd see, mis puudutab esimest triloogi Leeduga eesistujana ja ma arvan, et me oleme väga tugeva sõnumi saatnud just selles osas, mis puudutab seda kahtekümmet viit protsenti, mida meie oleme alati toetanud ja tõesti, me meie jaoks on see väga tähtis, kuigi läbirääkimiste käigus me oleme näinud, et eh, ilmselt jäädakse kakskümmend kolm eh, koma ühe juurde lõpuks oh.. Sergio Gutierrez Prieto. Sergio Gutierrez. ma Äh, paluksin neid, kes valmistuvad hääletuseks, et äh, valmistuge väljaspool saali, et me saaksime kuulata arutelusid sellest teema, sellel teemal, mis on väga tähtis teema. Sergio Gutierrez, palun. Äh, suur tänu, proua esinaine. suur tänu, et te selgitasite läbirääkimiste käiku on täiesti tõsi, et kui me viimati kokku koos olime komisjonina, siis äh, komisjoni liikmed sotsiaaldemokraatide seast ei leidnud mitte mingisugust põhjust äh, muuta seisukohta kahekümne viie protsendi pealt millekski muuks, sellepärast et see kakskümmend viis protsenti oli meie komisjoni äh, väga selge seisukoht olnud varem me oleme selle mõtte erald- äh, ju avaldanud ka äh, täiskogus ja kakskümmend kolm koma üks protsenti see meid ei rahulda. nimelt me arvame, et siin nõukogu üritab äh, meid natuke, tembutab meiega. ja kui me vaatame neid viimaseid arve, siis me näeme, et siin on probleem ja raportöör on ilmselt kursis sellega, et nad üritavad meil ilmselt äh, ära võtta äh, kaheksa miljardit eurot Euroopa ühendamise rahastust. väga raske on seega selgitada seda, et miks äh, mitmeaastane finantsraamistik seitsmeaastasele eelarveperioodile panustab ainult sellele, et töökohtade arv väheneb inimeste arv ju, kes vajavad lisakoolitust selleks, et tagada juurdepääs äh, tööhõiveturule, ainult tõuseb. kuidas me saame selgitada, et äh, tööhõive probleemi leevendamiseks ette nähtud vahendid vähenevad, kuidas me saame praeguses kriisiolukorras seda selgitada? me peaksime enda juurde jääma. ma olen härra Koosaga täiesti nõus selles osas, et läbirääkimised triloogis on ilmselt praegu väga rasked. selleks, et kokkulepe saavutada, tuleb loomulikult äh, kokkulepe saavutada osades küsimustes, aga see on meie jaoks absoluutne miinimum. tööhõivekomisjon ei saa praegu äh, järele anda me oleme seda võitlust pidanud nii regionaalasjade komisjonis kui ka täiskogus ja see Äh, täiesti küünlaid väärt, sellepärast et ähm, tegemist on ju sellega, et kas me kaitseme oma visiooni, mille me oleme siin komisjonis vastu võtnud või ei. me ei peaks sugugi äh, taganema ja peaksime jääma selle kahekümne viie protsendi juurde, see on täiesti õiges määr ja see vastab meie visioonile Euroopast. suur tänu, Kinga Könts ja siis Kari Matelli. kas sellega ma võin sulgeda kõnelejate nimekirja? hea küll, ja pärast seda saab veel sõna komisjon, aga Kinga Kants. suur tänu. ma võtaksin lühidalt kokku kogu selle protsessi, millega me oleme tegelenud Euroopa Sotsiaalfondi alased arutelud on nüüd läinud juba kolmanda eesistuja kätte. me esialgu soovisime ju, et umbes kaheksakümmend neli miljardit eurot oleks suunatud äh, sotsiaalfondi ja et see fond siis tõesti teeniks neid eesmärke, mis me oleme seadnud oma dokumentidesse, tööhõive, haridus, sotsiaalne äh, kuuluvus. nüüd on neid vahendeid umbes kümme miljardit vähem seda sellepärast, et osalt äh, on siis vähendatud Ühtekuuluvusfondi vahenditest äh, Euroopa ühendamise rahastut, äh, toiduabiprogrammi vahendid on vähenenud, noorsootagatis lisaks sellele veel. nii et me räägime küll protsentides, kuid tegelikult näeme me, et see summa, mis on tegelikult jutuks, on oluliselt väiksem, kui me esialgu äh, Ehm, plaanisime. meie räägime siin sellest, et kas see peaks olema kakskümmend viis protsenti või kakskümmend kolm koma üks protsenti, igal juhul see on väike summa. nüüd eh, eesistujad üksteise järgi ürivad kogu aeg eh, seda summat veelgi kärpida, nende peamine eesmärk on eh, seda kogusummat vähendada, mis on suunatud vaesuse vähendamiseks ja sotsiaalse kaasatuse tõstmiseks see, kui öeldakse seda, et liikmesriigid peaksid saama erandi, kui äh, nad äh, samade eesmärkide kasutuseks, äh, eesmärkide täitmiseks kasutavad EBRDF-i vahendeid, näiteks ehitavad teid või mis iganes, siis nad peaksid saama erandi tegelikult meie peaksime rääkima sellest, et Euroopa räägib praegu kogu aeg sotsiaalprobleemidest ja tööhõivest kui peamisest Euroopa probleemist, nii et ma arvan, et meie komisjon peab küll võitlema selle eest, et see summa oleks korralik ja et osa, mis läheb vaesuse vähendamise eesmärgi täitmiseks, oleks siiski piisav. suur tänu. Merci, madame la, la president. suur tänu, proua esinaine. mis puudutab noorte tööhõivet, siis kõigepealt on meile esitatud ettepanek kuuele miljardile eurole tagatisteks noortele ja eelmisel nädalal teavitatakse meid sellest, et tegelikult ei ole sugugi see mitte kuus miljardit, vaid kaheksa miljardit. komisjon vahepeal teatas meile, et kuus miljardit, see on kaheksa aastaks, et kõik keskendub kahele aastale ja tegelikuks probleemiks on see, et meil ei ole mitte mingisugust pikaajalist eesmärki. sellepärast, et pärast seda kahte aastat, mida me teeme? kui meil rohkem raha ei ole? see on esimene küsimus. teine küsimus on selles, et need summad ei ole äh, piisavad äh, viimased aastad me oleme tegelenud noorte tööhõivega ja äh, uurimused on näidanud, et sada viiskümmend miljardit on see meile maksma läinud. ja et selleks, et tõesti meil oleks teatud dünaamika, oleks meil vaja kakskümmend üks miljardit eurot. ja minu küsimus on selles, et kuidas hakatakse haldama neid kahte miljardit, mis tulevad ma ei tea kust, ja mis praegusel hetkel ei ole läbirääkimistes ka arvesse võetud, mulle tundub. Äh, suur tänu, mina kõigepealt tahaksin äh, suuresti tänada meie raportööri Adam Koosat, sest äh, tänu temale oli võimalik need läbirääkimised tõesti väga viljakalt läbi viia äh, ja nüüd see äh, protsendi küsimus ja me tuleme selle juurde kindlasti veel tagasi, aga ennem kui me arutame seda protsenti, me oleme saavutanud esimese võidu öö, äh, nõukoguga, et äh, see puudutab just sotsiaalfondi ja sotsiaalfondi osa ja nõukogu seda alguses ei soovinud, keskenduti temaatilistele eesmärkidele, aga tänu meie raportööri sihikindlusele äh, Äh, suutsime me jääda kindlaks sotsiaalfondi protsendile ja minu meelest on see üks väga tähtis punkt. teine asi on see, et praegune osa, mis on sotsiaalfondil ja see eesmärk, mis igal, sisaldub uues programmis ja kuidas sellele jõuda äh, et seda ei saavutata mitte läbi selle, et milli-, eh, läbi piirkondadele keskendumise, vaid tööhõive tasandi. ja see on igati kosa- äh,, eh, asjakohane kriteerium Sotsiaalfondi jaoks. nii et minu meelest ka see on väga tähtis äh, teema seoses äh, selle küsimusega ja mm, on äh, läbirääkimiste meeskonda palutud, et nad oleksid veel jõulisemad ja et nad nõuaksid ja tuleksid tagasi selle kahe, kahekümne viie protsendi juurde. mina suhtun sellesse väga positiivselt ja ma, mul oleks veel üks viimane argument selle toetuseks. meie parlament öö, äh, võttis vastu või andis oma põhimõttelise nõusoleku mitmeaastasele finantsraamistikule ja ma tean, et väga paljude kolleegide jaoks oli see raske. raske sellepärast, et me teame väga hästi, et see eelarve ei ole nende väljakutsete tasemel, tasemel, mis seisavad Euroopa Liidu ees. on veel mõningaid väga kriitilisi punkte, mille üle me peame hääletama ja sealhulgas puudutavad need ühtekuuluvuspoliitikat. siinkohal ma mõtlen näiteks öö, äh, Äh, nõuetele vastavusele, makromajanduslikele küsimustele, need on sellised teemad, mille osas ma ei ole kindel, et parlament saavutab kogu selle mänguruumi, mida ta sooviks saada. ja mulle tundub, et seal, kus, kui me nüüd äh, saa-, jõuame selles komisjonis tugevale konsensusele, et siis meil tõesti õnnestub veelgi seda olukorda parandada, äh, võttes arvesse neid poliitilisi eesmärke, mis on paika pandud ja eriti ka seoses eh, sotsiaalfondiga. ja sotsiaalfondi protsendiga. see oleks see, mis mina omalt poolt tahtsin öelda selle kohta, mis puudutab seda teemat ja sotsiaalfondi määrust. Eh, mis puudutab määrust, siis need läbirääkimised, mis Leeduga on alanud, võimaldavad meil tõesti lootusrikkalt tulevikku vaadata. aga nüüd tahaksin ma sõna anda komisjonile, Äh, Manuela Kellengile, kes äh, räägib omalt poolt veel sellest teemast ja siis on sõna uuesti raportööridel, proua Kelleng. tere hommikust. ESF-i miinimummäär jah, kakskümmend kolm koma üks protsenti ja mitte kakskümmend viis protsenti. see tähendab seda, et vähendavad, vähenevad investeeringud inimkapitali Euroopa Liidus. ja see on neto kahanemine võrreldes praeguse perioodiga kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, nii et selle asemel, et seitsekümmend üks koma viis miljardit praegu saab siis investeerida seitsekümmend üks koma viis miljardit, mitte seitsekümmend kaheksa, mis praegusel perioodil kasutada on ja see ei ole aktsepteeritav Euroopa Komisjonile, et selline kahanemine toimub ja äh, meil on vaja summat, mis läheks kokku ESF-i ees seisvate eesmärkidega, sest olukord on ju hoopis teistsugune täna, kui ta on, oli praeguse programmide perioodi alguses ja tegemist on ju pretsedenditu kriisiga, mis meil on ja samuti nõuded ESF-ile on kogu aeg kasvanud aga samas summad potentsiaalselt vähenevad. ESF-i kutsutakse üles toetama Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärke, toetama majanduskasvu ja töökohtade juurde loomist, noorte tööpuudusega võitlema, Eurose kaudu mobiilsust suurendama ja tegelema kriisi sotsiaalsete tagajärgedega. ja sellepärast on tähtis, et ESF-i rahalised vahendid oleksid vastavuses nende eesmärkidega, millega ESF peab tegelema. nüüd, mis puudutab noorte tööpuuduse algatust, siis komisjoni ettepanek oli koondada tähelepanu äh, kahekümne viiele protsendile tööpuudusele ja võtta sihikule äh, vanuserühm viisteist kuni kakskümmend neli. jah, see on väiksem äh, vanuserühm kui algselt kavandati, aga see annab ka oma mõju pardon. Yes, uh, it's uh, um, so uh, if I come. niisiis see vanuserühm. jah, viisteist kuni kakskümmend neli oli meie ettepanek ja noorte garantiis on ka nii ette nähtud ja kõige rohkem noori töötuid on just selles vanuserühmas ja neid tuleb aidata. nüüd mis puudutab kakskümmend viis kuni kolmkümmend vanuserühma, siis see ei ole, see võib-olla nii hull ja nüüd ennakkasutus, front-loading. komisjon on välja pakkunud jah, aastal kaks tuhat neliteist ja viisteist ennakkasutada neid summasid, aga see ei tähenda, et kõik raha ära kulutatakse nende kahe esimese aastaga, ei, see on ikkagi viie aasta peale arvestatud. ja kuus eh, miljonit ei ole suur hulk raha, kuus miljonit ei ole suur hulk raha ja ESF eh, e peab ka toetama äh,. Eh, mis sul raportöör? suur tänu, äh, härra Kuusa, härra raportöör, palun. Röviden válaszolni, válaszolni szeretném. Ma tänan. Ma vastaksin lühidalt. me oleme olnud järjekindlad oma eesmärkide taotlemisel, aga võib-olla pigem jääme kaotajaks väikeses lahingus, kui et suures sõjas, sest suure sõja me tahame ju võita. ja nõukogu on öelnud ja ka meie esinaine on öelnud, et väga palju on ka juba sealtpoolt järele antud ja nad kogu aeg rõhutavad seda ja ärgem unustagem, et see eh, üldine määrus, eelnõu on palju rangem kui eelmine. mis puudutab programmitööd, nüüd on ette nähtud suurem paindlikkus kui varem ja ärgem unustagem ka seda, et partnerluslepingutes on komisjonil nüüd ka suurem manööverdamisruum ja see tagab, et eh, Euroopa Sotsiaalfondist me saame rahalisi vahendeid kasutada näiteks rohkem noorte tööpuudusega võitlemisel ja teiste prioriteetsete eesmärkide täitmiseks. Merci, madame Morin-Chartier, je pense pas qu'il y ait besoin uh,. suur tänu, proua Morin-Chartier, ma arvan, et praegusel hetkel ei ole rohkem vaja sõna võtta. ja seega oleme me nüüd lõpetanud selle päevakorrapunktiga, suur tänu ja äh, punkti kuusteist lükkame edasi pärast hääletust. selleks, et me jääksime ettenähtud ajakava raamesse, nii nagu see esialgselt paika pandud oli. nii, äh, päevakorrapunkt seitseteist, hääletus äh, muudatusettepanekute üle raportisse Äh, millest me just praegu rääkisime, Adam Koosa raport Euroopa fonde käsitlevad ühissätted ning määruse number tuhat kaheksakümmend kolm kahe tuhande kuuendast aastast kehtetuks tunnistamine. ma tuletan teile meelde, et tegemist on lihtsalt hääletusega. ma tuletan teile meelde, et nendest muudatusettepanekud puudutasid artiklit kaheksakümmend neli kolm, kaheksakümmend neli viis. ülejäänu osas me kinnitame seda hääletust, mis juba leidis meie komisjonis aset äh, hääletuse tulemusi, kahe eelmise hääletuse hääletuse tulemusi ehk siis viiendast juulist ja kahekümne kolmandast aprillist. nüüd artikkel kaheksakümmend neli lõige kolm Äh, seda puudutab äh, esimene muudatusettepanek, muudatusettepanek number üks, äh, raportöörid, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kaksteist poolt, kakskümmend kaheksa vastu, neli erapooletut muudatusettepanek üks on tagasi lükatud ja seega panen hääletusele muudatusettepaneku kaks Sergio Gutierrez Prietult ja Elizabeth Morin-Chartier muudatusettepaneku kolm Morin-Chartier, Schröderit ja Jean Lambertit. ja ma teeksin ettepaneku koheselt elektrooniliselt hääletada, hääletus on alanud. ja äh, SND ki-. ja et äh, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks poolt, kaksteist vastu. seega see seisukoht on vastu võetud. kaheksakümmend neli lõige viis ja siin on kompromiss A, mille on esitanud Rahvapartei fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, kes on kompromissi A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seega jõuame lisa kolm juurde, C. siin on meil ra äh, raportööri muudatusettepanek kuus, äh, mis pidi saama Äh, mis sai vastu võetud juba kakskümmend neli kolme raames, kes on kuue poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd teeksin ma ettepaneku elektrooniliselt hääletada kogu äh, seisukohta. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kolm vastu, kolm erapooletut palju õnne meie raportöörile. Läheme edasi Läheme edasi päevakorrapunkti kaheksateist juurde ja siin on tegemist ähm, hääletusega Äh, läbirääkimiste mandaadi üle vastavalt meie kodukorra artiklile seitsekümmend ja see puudutab täiendava pensioni õiguste ülekantavuse parandamine. tegemist on proua Oimen Reuteni raportiga, mille üle me hääletasime juba täiskogul, nii et tegemist on läbirääkimiste mandaadiga, et selleks, et saavutada second reading agreement ja ma tuletan meelde, et meil on vaja kakskümmend viis häält selleks, et mandaati heaks eh, kiita ja teen ettepaneku koheselt elektrooniliselt hääletada. hääletus on alanud. Euh, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud nelikümmend üks poolt, üks vastu, kolm erapooletut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 nelikümmend näitab masin ja ma ütlesin, et nelikümmend üks oli poolt, nii et kogu lugu. seega läbirääkimiste meeskond koostatakse minu juhtumisel ja eh, proua Omen Ruiten eh, Rahvaparteist, Fredrik Darden eh, Sotsiaaldemokraatide Aldest, Jean Lambert kuuest. jah. ECR-ist nii, äh, punktis üheksateist on meil tegemist hääletusega direktiiv, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi äh, eelnõuga soolise tasakaalu parandamise äh, kohta börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas tegemist on arvamuse projektiga ja Marie Kornelisseni arvamusega. ja kaasvastutajad on õigus- ja naiste õiguste komisjonid ja kompromiss üks neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, äh, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi, mm, artikkel artikkel kolm. artikkel äh, kolm, sada üksteist, see keelaks kompromissihääletuse, kes on selle sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nii, nüüd äh, B äh, kolme fraktsiooni poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te soovite kontrollida ei vastu võetud. hääletame artiklit neli lõiget üks kompromiss E, mille on esitanud kaks fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli kompromiss E hääletus on alanud ah, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu vahetu, vastu võetud. kompromiss EA, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kompromiss EA. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, see, seega vastu võetud. Läheme edasi muudatusettepanek üks, mis puudutab äh, raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm proua Blinkevitšutelt, paneme hääletusele, kes on neljakümne kolme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli proua Minodora Klivetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Läheme seega artiklite juurde, artikkel kaks punkt üks, sada kaheksa raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada kaheksat, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu. Teil on täiesti õigus, see on vastu võetud. artikkel kaks punkt kaheksa, muudatusettepanek sada üheksa Evelin Regnerilt, tegemist on muudatusettepanekuga, mis langes ära ja seega hääletame nüüd muudatusettepanekut ei, sada kümmet ei ole vaja hääletada, artikkel neli pealkiri, pealkiri kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakskümmend kaks. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud ja seega võime nüüd hääletada sada viiteistkümnenda samal teemal proua Juta Steinruckilt, mis vastab sellele, kes on vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja pärast lõiget üks artiklist neli, kõigepealt sada kakskümmend üks sari eessaia, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige kaks ja sada kakskümmend kaks Evelin Regnerit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm proua Blinkevitš-Jutelt panen hääletusele. Äh, raportöör on äh, teinud ettepaneku jääda erapooletuks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli Juta Steinruckilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja seega võime äh, raportööri muudatusettepaneku kakskümmend neli hääletada poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. artikkel neli lõige kolm, sada kakskümmend viis raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus proua Ronsullilt paneme hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel neli lõige neli, kakskümmend kuus raportöörilt, raportöör on selle poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse proua Blinkevitšutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa proua Essayalt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud artikkel neli lõige neli, kakskümmend seitse raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel neli lõike viis kompromiss F, mille on kolm fraktsiooni esitanud poolt, vastu, vastu võetud. artikkel neli lõige kuus, kakskümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel neli lõige seitse, sada kolmkümmend kaks proua Plikevitšute, see langeb ära samamoodi kakskümmend üheksasada kolmkümmend kolm, seega hääletame artikkel viis lõige üks kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige kaks kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige kolm, kolmkümmend kaks raportöörilt kahes osas, panen os hääletusele esimese osa kuni sõnadeni future selection procedures, kes on selle osa poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. panen hääletusele teise osa ja seda võib hääletada siis eraldi, kes on poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. panen hääletusele sada kolmkümmend üheksa härra Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend proua Blinkevitšudelt, eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel viis, lõige neli yeah, yeah, I, I was realizing it would go too quick. jah, ma sain aru, et liiga kiiresti aega saanud. artikkel viis lõige nelisada nelikümmend üks ja proua Plikivitšutelt. ja sada viiskümmend üks samuti proua Blinkevitšutelt, neid äh, peab hääletama koos, panen nad hääletusele koos, raportöör on vastu. kes on muudatusettepanekud sada nelikümmend üks, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel viis lõige neli, muudatusettepanek kolmkümmend kolm raportöörilt panen hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. artikkel kuus lõige kaks, kompromiss I, mille on esitanud kaks fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kuus lõige kaks, muudatusettepanek sada nelikümmend kaks proua Essayalt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm proua, sada nelikümmend neli proua Blinkevitšutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate kontrollida? ai, vabandust, sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend kuus. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kas kõik on hääletanud? Hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu. jah, teil on õige, vastu võetud. artikkel six paragrahv deux après le point ba euh, pärast euh, ba euh, muudatusettepanek kolmkümmend neli raportöörilt pärast me võime hääletada seda, kes on kolmekümne nelja poolt. kolmekümne nelja poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse härra Ludvigson poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa proua Essayalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel seitse lõige üks, kompromiss J, kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaheksa lõige kolm, allpäeva üks, kompromiss K kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli sari Essayalt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa raportööri, kes on poolt? kolmkümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks ah,. kontrollime kolmekümmet üheksat, hääletus on alanud kolmekümne üheksa osas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis, üheksateist Äh, sada viiskümmend kaks on vastu võetud, sada viiskümmend kolm on tagasi võetud ja samamoodi muudatusettepanek nelikümmend. ja seega võime hääletada muudatusettepanekut sada viiskümmend viis raportöörilt. ja siia juurde käib suuline muudatusettepanek. kas kõik on nõus suulise muudatusettepanekuga? sada viiskümmend viis on seega hääletusele pandud, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. artikkel üheksa lõige üks, sada viiskümmend kuus proua Brikavitšudelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üheksa lõige kaks, äh, punkt üks, samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse proua Essayalt, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime, kontrollime sada viiskümmend seitset. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks, kakskümmend kaks ei ole vastu võetud. artikkel üheksa lõige kaks, alalõige kaks, proua Plikevitš-Juta sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kes on poolt? vastu erapooletu vastu võetud. sada kuuskümmend proua Essayalt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel üheksa lõige kolm, sada kuuskümmend üks. kontrollime sada kuutekümmet. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est... hääletus on lõppenud kakskümmend, kakskümmend neli, jah, tõesti tagasi lükatud. artikkel üheksa lõige kolm, sada kuuskümmend üks härra Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks proua Blinkevitšutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm härra Hans-Peter Martinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel üheksa lõige neli muudatusettepanek sada kuuskümmend neli proua Melkevitšutelt. ja kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kümme pealkiri sada kuuskümmend viis proua Melkevitšute, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kümme lõige kaks sada kuuskümmend kuus kas me võime hääletada kas me peame hääletama seda, sest me hääletasime sada kuutekümmet neli, sada kuutekümmet viite, jah, võime hääletada seda. sada kuuskümmend kuus siis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kuuskümmend seitse proua Bauerilt, kes on poolt? langeb ära, kui sada kuuskümmend kuus võetakse vastu, aga sada kuutekümmet kuut ei võetud vastu, seega võime äh, hääletada, kes on saja kuuekümne seitsme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisa, üks muudatusettepanek, kaks, kes on poolt, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. Äh, põhjenduspunktid nelikümmend viis proua Erkinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kuus samalt autorilt, poolt, vas-, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek kuus raportöörilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaheksa proua Arkinilt on, vastab selle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, eh, muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt, vastu. Eh, kui härra Ori soovib katkestada praegu hääletusprotsessi, siis ta peaks ütlema mulle seda. edasi põhjenduspunkt seitse, nelikümmend üheksa. kes on neljakümne üheksa poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt kaheksa, muudatusettepanek viiskümmend samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Muuda-, muudatusettepanek viiskümmend üks proua Bauerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks proua Harkinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm proua Ronsullit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis viiskümmend neli samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kolmteist viiskümmend viis, härra Hans-Peter Martinit, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus proua Ronsullit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neliteist, kompromiss A, mille on neli fraktsiooni esitanud poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli proua Harkinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjendus punkt kuusteist, muudatusettepanek kuuskümmend kuus Ants-Peeter Martinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. härra Martini muudatusettepanek vastu võetud. kuuskümmend seitse proua Plikevitš-Juutelt vastab sellele, kes on poolt, vastu, vastu võetud. põhjendus punkt kaheksateist langeb ära ja me võime hääletada seitsekümmend proua Harkinilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend, seitsekümmend üks raportöörilt, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks langeb ära ja seega jõuame põhjenduspunkti kakskümmend üks juurde üheksa raportööri, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime raportööri muudatusettepanekut üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kuusteist poolt, kakskümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. ja seega võime hääletada muudatusettepanekut seitsekümmend viis härra Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kaks, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, muudatusettepanek üksteist raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kaheksakümmend Blinkevitšutelt äh, samasisuline, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend neli, kaksteist raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks proua Blinkevitšutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kuus, kompromiss C neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend seitse, muudatusettepanek kaheksakümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist raportöörilt, kes on poolt, kes on vastu, erapoolt eh, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse langeb ära. seega hääletame kaheksakümmend kaheksat proua Blinkevitš-Juutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kakskümmend üheksa, kaheksakümmend üheksa samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt kolmkümmend. muudatusettepanek üheksakümmend kaks proua Plikavitšudelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmkümmend üks, muudatusettepanek seitseteist raportöörilt, mis näeb ette äh, kustutamise, äh, kes on poolt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 vabandage, äh, mul, me peame natukene nüüd tagasi minema, sellepärast et mul läks vähe segamini üheksakümmend üheksakümne kahega. ei, äh, kõigepealt üheksakümmend üks Olle Ludvigs, Olle Ludvigsonilt. raportöör on nõus sellega, et me nüüd hääletame seda. üheksakümmend üks Olle Ludvigsonilt, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud ma vabandan äh, selle muudatusettepaneku esitaja ees. põhjenduspunkt kolmkümmend kaheksa, äh, kolmkümmend kaks kaheksateist raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli, ai, kontrollime kaheksateistkümmet. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaks vastu, jah, teil on õige, vastu võetud Äh, põhjenduspunkt kolmkümmend kolm, üheksakümmend viis ja proua Velikivitš-Juutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmkümmend neli, muudatusettepanek üheksakümmend kuus Olle Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa proua Plikevitšutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmkümmend viis, kompromiss D, kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega oleme jõudnud põhjenduspunkti kolmkümmend seitse juurde, sada kaks proua Plikevitšutelt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kolm samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli samalt autorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. panen kogu arvamuse projekti hääletusele elektrooniliselt. elektrooniline hääletus on alanud. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kolmkümmend seitse poolt, viis vastu, neli erapooletut. õnnitleme raportööri ja kõiki läbirääkimist, kogu, kogu läbirääkimiste meeskonda. ja, ja kutsume teid üles olema kindlameelsed ja sihikindlad läbirääkimistes komisjonidega, komis-. nii, nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti kakskümmend juurde, kus on meil tegemist omaalgatusliku raporti projektiga, Skritslevska raportiga ja puudutab see võitlust noorte tööpuudusega, võimalikud väljapääsuteed ja kolm arvamust on meil regionaalkomisjonilt, kultuurikomisjonilt ja naiste õiguste komisjonilt. enne kaheksakümne kaheksani, kes on äh, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. veel paragrahv. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks ja üheksakümmend kaks on identsed koos hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli kahes osas, esimene osa kuni eh, sõnadeni puudutud noorsoogu poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime esimene osa muudatusettepanekust üheksakümmend neli hääletus vastu võetud teine osa. teine osa poolt, vastu, teine osa on hääletusel vastu, erapooletud, teine osa äh, on tagasi lükatud. kompromissi Ott, neljad fraktsioonid, proua Reegner palub sõna suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin siin teha ühe suulise muudatusettepaneku äh, kompromissi Ott juurde ja siis see oleks niimoodi äh, kompenseeritud praktika kohad ja tooksin siia sisse õiglaselt äh, tasustatud praktikakohad, võiks see sõnastus olla fairly compensated internships inglisekeelses tekstis tegemist oli suulise muudatusettepanekuga seega hääletus nüüd poolt vastu ja erapooletud vastu võetud nüüd muudatusettepanek sada kaks Monika Panajotevalt poolt vastu erapooletud tagasi lükatud sada kolm poolt vastu erapooletud tagasi lükatud sada viis poolt vastu erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ka neljalt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud see vastab ka saja seitsmeteistkümnendale, mis on vastu võetud, sada kaheksateist, sada üheksateist identselt poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd siis kultuurikomisjoni üheksas poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kultuur viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss L kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis langeb seega ära, kultuurikomisjoni esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kultuur viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuur kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. Regi kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek sada nelikümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. vabandab, proua esinaine, sada nelikümmend viis uuesti poolt. hääletusel on sada nelikümmend viis, mis vastab kompromissile M, mille osas me hääletasime, nii et kes toetab neljakümne viiendat? vastu erapooletud, selgelt tagasi lükatud. nüüd, kus kõik on selgem. nüüd äh, pärast, nüüd sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada, kompromiss N poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd siis muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kultuuri kahekümne esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuur kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. naisõiguste kaheksas poolt, vastu. liberaalid, mis asja te teete? küsib proua esineja. kontrollime kaheksandat, naisõiguste kaheksas kontroll. hääletus on avatud Rahvapartei siin segab. Teid on kaks üle. rahvaparteid on alati liiga palju. noh, võtke ennast kokku. kõik on jõudnud hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend kuus poolt, kolm vastu, vastu võetud. naisõiguste kahekümnes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üks Paul Murphy'lt, kus tahetakse tekst välja võtta ja hääletame poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss O, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kaheksakümmend kahes osas esimene Rahvapartei palvel hääletusele esimene osa ilma inglisekeelsest tekstist sõnadeta as well as putting damaging youth in employment. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tein-, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek sada kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks, poolt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 esimene osa, ütleb proua Sinaine, poolt vastu, erapooletud. teine osa poolt vastu äh,, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss P, neljalt fraktsioonilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kakssada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolm, kakssada kolm ikka jah, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitse on vastu võetud juba vist peaaegu poolt vastu. Te ei hääleta enam, kakssada seitse uuesti poolt. vastu, erapooletud. muudatusettepanek kakssada seitse on vastu võetud tänu sellele, et kõik, ähm, kes täna kohal ei ole, äh, aitasid selle vastu võtta. seitsmes naisõigustest poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, edasi après le paragraphe sept l'amendement kakssada kakskümmend poolt vastu erapooletud vastu võetud PAM kaks poolt vastu erapooletud vastu võetud naisõiguste kolmas poolt vastu erapooletud vastu võetud nüüd kultuur seitseteist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime või ütleme, et võeti vastu? no kontrollime kompromissi R-i. hääletus on avatud. rahvapartei jälle, siin teid on liiast. selge, hääletus on suletud. kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, tõesti vastu võetud ja nüüd siis muudatusettepanek kakssada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kahesaja kolmekümnendat. hääled on avatud. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, ja ongi tagasi lükatud. naisõiguste viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kultuur kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kompromiss S poolt vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus, poolt, vastu. poolt kakssada kolmkümmend kuus. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kakssada kolmkümmend kuus on vastu võetud. kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kultuur kaksteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kultuur neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss U poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss U, U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss kaks siis V poolt. ei, äh, proua esinaine vabandab ja ütleb, et ajas asjad sassi. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend seitse osa sellest. kakssada seitsekümmend seitse poolt, pärast lõiget kaksteist minule järjekorras kahekümne esimesel leheküljel kakssada seitsekümmend seitse. ma ei hakka ette siin lugema, kes kõik on selle esitanud, neid on palju. aga proua Roberta Angelilli on seal sees ja raportöör toetab. no mis sotsialistid arvavad, ma ei tea. nüüd peaks olema selge, kakssada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sama asi, kakssada seitsekümmend kaheksa osa sellest hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks naisõigustest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis regi kaks ähm, osade kaupa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss kaks siis V, kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuur üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Z viielt äh, fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd pärast seitsmeteistkümnendat lõiku muudatusettepanek kolmsada kaheksateist proua Steinrückilt osade kaupa Rahvapartei soovil esimene osa esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek kolmsada üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmsada kahekümne, kolmesaja kahekümne esimest. hääletus on avatud, jõudsid hääletada? kakskümmend seitse poolt, üheksa, kaheksateist vastu. tõesti, teil oli õigus, et asi võeti vastu nüüd äh, kultuur kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kultuur kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss BB poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmsada kakskümmend neli ja ka kaks, kolmsada kakskümmend kuus üheskoos poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud vastu võetud kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous pouvons voter. hea uudis. me saame tõesti saja kolmesaja kolmekümnenda üle hääletada poolt. poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. halb uudis muidugi esitajatele. aga kolmsada kolmkümmend üks langeb ära ja seega regi kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. neli naisikustest poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuues poolt vastu, erapooletud vastu võetud, osalt naisikuste üheksas poolt vastu, erapooletud vastu võetud. FAM üksteist poolt vastu, erapooletud kontrollime üksteist Naisõiguste komisjonist, hääletus on avatud. kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud? üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, seda ei võetud vastu, kaksteist Naisõiguste komisjonist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt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 erapooletud, vastu võetud. kontrollime. kaksteist siis, hääletus on avatud. rahvapartei teid ja on jälle üks üle. hääletus on suletud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, keegi ei ole erapooletu, see on vastu võetud. nüüd kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. naisõiguste A poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. naisõiguste B poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun äh, naisõiguste B ja see osa, mis äh, on siis hääletusel, hääletus on avatud, jõudsite hääletada, hääletus on suletud, rahvaparteid on üks üle, ärge siin sepitsege midagi, hääletus on suletud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu väidetavalt äh, ei ole vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss eh, D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F, F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun kolmekümne neljandat, hääletus on avatud. rahvaparteidid on üks üle. rahvapartei jääb endale kindlaks. rahvapartei jätkuvalt on endale kindlaks jäänud. rahvapartei murdus. hääletus on suletud kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, muudatusettepanek kolmkümmend neli lükati tagasi, muudatusettepanek kolmkümmend viis proua Reegnerilt poolt, vastu ja erapooletult vastu võetud kompromiss E poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd siis äh, muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kui te oma käsi ei tõsta, siis me ei saagi näha, kes hääletab, nelikümmend viis poolt. kolmkümmend üheksa ei ole sees kompromissis ja nelikümmend viis tuleb hääletusele ainult siis, kui kolmkümmend üheksa on hääletatud, aga kolmekümne üheksandat me eraldi ju ei hääletanud, sellepärast et see on kompromissis sees. ja nüüd mõelge välja, mis arvate neljakümne viiendast poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud kakskümmend poolt kakskümmend üks vastu. muudatusettepanek nelikümmend viis on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kaks muudatusettepanekut, mis on identsed, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa täpsemalt ja kaheksakümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu poolt viiskümmend üks, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud hääletusele viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa tuleb vist hääletusele viiskümmend kaheksa hääletusele sellepärast, et nelikümmend viis lükati tagasi. viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, viiskümmend kaheksa on vastu võetud. nüüd kompromiss G. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, hašš, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend kuus identsed hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuurikomisjoni D osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kultuur G poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kultuur hašš, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kultuur J poolt vastu ja erapooletud vastu võetud naisõiguste C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, naisõiguste EF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G, äh, vabandust, F, FAM G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, naisõiguste H poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas kontrollime? jaa, hea küll, siis hašš häält sõna avatud. rahvapartei on nüüd, nüüd on korras häält on suletud. kahekümne ühe vastu, neli erapooletut. H naisõiguskomisjonist on ühe häälega tagasi lükatud. nüüd äh, naisõiguste I poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. naisõiguste J poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. naisõiguste K poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. naisõiguste L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. naisõiguste N poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd ma panen siis hääletusele kogu teksti. ei, siiski härra Serkas soovib sõna ma tahtsin lihtsalt äh, selgitada, kas te võiksite kontrollida, kas pärast äh, lõiget üksteist kakssada kuuskümmend neli muudatusettepanek, kas me seda ikka hääletasime, see oli proua Kliveti muudatusettepanek pärast lõiget äh, üksteist kakssada kuuskümmend neli. Teil on täiesti õigus, ütleb proua esinaine, seda me ei hääletanud ja seega keerame tagasi hääletusnimekirjas leheküljele number üheksateist ja pärast lõiget üksteist ja kompromissi UU on üks hääletus veel, see on nimelt muudatusettepanek kakssada kuuskümmend neli proua Klivetilt. poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud ja nüüd me paneme siis elektrooniliselt hääletusele kogu selle teksti, hääletus on avatud olete jõudnud hääletada, hääletus on suletud, kolmkümmend seitse poolthäält, üks vastuhääl, seitse inimest jäi erapooletuks. tunnustus meie raportöörile. plastique et je vais voir avec euh, Madame Lopez Fontanier si on peut faire ça cet après-midi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 Äh, kallid kolleegid, äh, ei saa ennast vabaks lasta praegu. Äh, palun istuge kohale, lähme edasi meie päevakorraga. Doesn't work. They are all already in the summer break yeah, yeah, I could see that.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

Bien. Alors, euh, comme Madame Lopez Fontanier ne pourra kuna äh, proua Lope Fontana ei saa täna pärastlõunalt äh, kohal olla, siis vastupidiselt sellele, mis ma enne hääletust ütlesin, teeksin ma praegu ettepaneku, et läheme edasi päevakorraga nii, nagu see esialgselt oli ette nähtud ja läheme siis punkti kakskümmend üks juurde ja proua Lope Fontanier tutvustab oma arvamuse eelnõud, mis on majandus- ja rahanduskomisjonile mõeldud ja see puudutab siis Euroopa semestrit ja prioriteete kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, majanduspoliitika koordineerimist ja meie arutame äh, proua Lamberti raportit täna pärastlõunal. ja nüüd on sõna raportööril proua Lope Fontanier, teil on sõna suur tänu, proua esinaine ja mul on, äh, ma tänan teid selle eest, et te ei lükanud seda punkti edasi. ja dos mil trece la comisión responsable es ECON, e majanduskomisjon on siin juhtkomisjoniks, aga vastavalt äh, artiklile viiskümmend meie oma komisjonis käsitleme kõiki neid küsimusi, mis puudutavad tööhõivet ja sotsiaalsfääri. ja ma usun, et äh, meiegi saame anda oma panuse raportisse ja dokument, mis lõpuks vastu võetakse, on kooskõlas praeguste vajadustega. me ju koostasime ka raporti iga-aastase majanduskasvu prognoosi kohta Eh, aastaks kaks tuhat kolmteist ja ka siis me ütlesime, et tööhõive ja majandusmeetmed täiendavad teineteist ja sotsiaalkaalutlused ei saa olla vähem tähtsad kui majandusküsimused. tähtis on, et me kaitseksime selle raporti sotsiaalset mõõdet ja samas aega meil oli üsna vähe, eh, suvepuhkused on ees ja oktoobris täiskogul me tahame juba selle teksti üle hääletada, mis tähendab seda, et me peame selle arvamuse vastu võtma kaheksateistkümnendal septembril komisjoni koosolekul. jah, me oleme harjunud sellega, et tuleb kiirustada ja ma loodan, et koostöös kolleegidega kõik õnnestub õigel ajal vastu võtta. aga ma olen üsna optimistlik, meil on seni kõik see õnnestunud varem, nii et nüüd ma usun äh, samuti. Need küsimused, mida siin käsitletakse, on väga tähtsad ja ma võtan nad kiiresti läbi. kõigepealt me räägime võitlusest tööpuuduse vastu, eriti noorte hulgas. see on Euroopas hetkel prioriteetne teema. ja äh, kahtlemata äh, arvestades maikuiseid Eurostati andmeid, tööpuudus Euroopa Liidus on kümme koma üheksa protsenti praegu, mis tähendab seda, et kakskümmend kuus miljonit inimest on tööta ja kuus koma viis miljonit nendest on noored ja tegemist on tragöödiaga. minu koduriigis on noorte tööpuudus viiskümmend protsenti ja juunikuus ülemkogu lõi alused võitlusele tööpuuduse vastu ja kavandas meetmeid, tähtis on, et neid nüüd ka tõhusalt ellu rakendataks ja väga hea, et struktuurifondegi hakatakse kasutama võitluses noorte tööpuuduse vastu ja mitte ainult ESF-i vahendeid. sellest võidavad noorte tööpuuduse vastased meetmed. ja tähtis on ka, et kasutatakse ära seni kasutamata rahalised vahendid nendele eesmärkideks. kuus miljardit eurot, mis noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks on ette nähtud Äh, hakkab kohe käsitlemist leidma, kohe kasutamist leidma. Äh, enamus sellest rahadest läheb koolitusele, haridusele, tähtis on, et noortel oleksid suured võimalused, kui nad tööturule suunduvad. Äh, kaks miljonit töökohta praegu Euroopa Liidus on tegelikult vakantsed mis tähendab seda, et meil ei ole vastavuses äh, oskused ja nõudlus tööturul, oskused ei lähe kokku tööturu vajadustega, mis tähendab seda, et neid oskusi, mis on, tuleb kohandada tööturu vajadustele ja teine tähtis aspekt on pikaajalised töötud liikmesriigid peavad eh, looma stiimuleid selleks, et pikaajaliselt töötud saaksid naasta tööturule. Eh, näiteks kaasata sellised inimesed teenuste osutamisse, samuti naiste eh, tööhõive, parem vanurite hooldus ja laste hooldus oleks naistele abiks, et nad saaksid naasta tööturule. nii et head lastehoiuteenused ja kõrgetasemelised lastehoiuteenused ja samuti vanurite hooldamise kõrgetasemelised teenused on meie eesmärgiks. Need on vahendid, mille kaudu inimesed saavad naasta tööturule ja loomulikult väljaõpe, koolitus samuti olen ma rääkinud oma arvamuses äh, sellest, et vaesus kasvab. kriis on süvendanud vaesust ja tõrjutust, eriti laste hulgas ja töötute hulgas. liikmesriigid peavad tagama sotsiaalkaitsesüsteemi, mis kaitseb neid kaitsetuid rühmi ühiskonnas. ja lõpetuseks me räägime sotsiaalpartnerite kodanikuühiskonna rahvusparlamentide kaasamisest eh, reformi programmide kavandamisse. terve rida liikmesriike on samme astunud siin ja ma loodan, et need jõupingutused jätkuvad. suur tänu. ja nüüd annan ma sõna Sergio Gutierrez Priotole ja proua Cornelissen veel ja sellega on sõnavõtjate nimekiri suletud. härra Gutierrez Pireto. suur tänu. kõigepealt ma avaldan tunnustust proua Fontanier tööle selle raportiga ja eh, kogu menetluse kestel on ta olnud väga koostöövalmis. nii et sel põhjusel ma usun ka meie komisjon saab tähtsa panuse anda iga-aastasesse majanduskasvu analüüsi ja esimene asi, mida me praegu peaksime endalt küsima praeguses poolaasta protsessis on, et kas Euroopa Komisjon on eh, head soovitused andnud riikidele Eh, paraku mitmed meie ideed, eh, mis me välja pakkusime varem, on jäänud eh, kasutamata. meie leidsime, et tuleb olla järjekindel. nii et me teeme needsamad ettepanekud uuesti nõukogule ja komisjonile ja ütleme, mida me asjast arvame. meil on vaja ka aidata Euroopat, sest need riigipõhised soovitused, mis komisjon on välja töötanud, Äh, peavad vältima selle, et me kordaksime jälle neid samu strateegilisi vigu, mis me oleme Euroopas tänaseni teinud. euroala on ainus majanduspiirkond äh, maailmas, kus tööpuudus endiselt jätkuvalt kasvab. Äh, euroala riigid on üha sügavamas majanduslanguses ja samas põhja ja lõuna vaheline äh, Äh, arengu erinevus on väga suur ja süveneb üha ja miski ei ole sellele piiri pannud. nii et sellest kõigest me räägime oma raportis. veebruaris äh, meie poolt välja pakutud ideed ja mõtted ja nõudmised tuleb sisse võtta ja tahaksin siin rõhutada järgmist, ei saa äh, leppida lihtsalt sellega, et kui tehakse soovitusi, mis kaitsevad tööturureforme, liikmesriikides, siis eh, paraku sellega ei saa piirduda. Eh, soovitused ei tohi olla asümmeetrilised. Eh, kaitstakse töötajaid erinevalt kahes erinevas piirkonnas, põhja pool ja lõuna pool. see ei ole vastuvõetav komisjoni strateegia on praegu selline, et viib, toob kaasa euroala lõhenemise kaheks osaks ja lõunaosas tuleb praegu palku hoopis kärpida ja see on väga ohtlik, arvestades, millised sotsiaalsed lõngad on meil. ja see teeb mulle suurt muret. kaks aastat pärast Euroopa poolaasta protsesside käivitamist meil on nüüd miljonid töötud keda ei kaitse kollektiivlepingud ja samas komisjon palub, et liikmesriigid veelgi rohkem vaeva näeksid eh, reformide läbiviimisel, eh, nii et igasugused soovitused, mis komisjonilt tulevad, eh, loomulikult ei ole siduvad, aga nad ei tohi tekitada suuremaid lõhesid, kui meil juba on. ja nüüd töötajate ostujõu teema, see on üldse tähelepaneta jäänud komisjoni soovitustes. ja soovitused pensionide kohta. ma mõistan, et komisjon on mures eh, pensionide jätkusuutlikkuse pärast, aga kui me räägime pensionile jäämise ea tõstmist, hüvitistest ja pensionide arvutamise meetodite muutmisest, siis ma olen muidugi nõus, et äh, meil peab olema eesmärk muuta kõik see jätkusuutlikumaks, aga samas ei saa leida sellist ühisnimetajat, mille alla kõik sobiksid. ja äh, kollektiivlepingute osa ka pensioniküsimustes on vähenenud ma arvan, et see, mis me teeme, ei ole kohane. meil on vaja sada miljardit selleks, et noorte tööpuudusega võidelda, vastasel korral me kaotame selle lahingu, nii et ma usun, me peaksime olema palju nõudlikumad ja vaatama ka, mida ILO on soovitanud, kakskümmend üks miljardit eurot võitluseks noorte tööpuuduse vastu. nii et ma usun, et nõukogu ja komisjon näikse olevat nüüd äh, ühel meelel, et on vaja ennakkasutada esimese kahe aasta jooksul MFF-i perioodil neid rahalisi vahendeid, mis on suunatud noorte tööpuuduse vastu, aga kui tööpuudus jääb kõrgeks, siis on meil vaja seda rahasummat kolmekordistada. ja sellise ettepaneku ma tegingi. ja lõpetuseks, ma arvan, et me peame ka kriitiliselt suhtuma sellesse, mis toimub demokraatlike protsesside osas. Need riigipõhised soovitused eh, peaksid olema siduvama iseloomuga. aga see, mis toimub praegu kuus paki osas, see on äh, lausa naeruväärne, meil on vaja poole aasta protsessi ajakava äh, muuta, seda korrigeerida ja ka parlament peab arvestama. suur tänu, Maris Korneliisen, kuna me oleme oma päevakorra ajakavast maha jäänud, siis ma palun, et lühidalt um,. Like first... kõigepealt ma tahan tänada raportööri ettepanekute eest ma arvan, et tegemist on hea alusega, mille põhjal edasi töötada. kevadel meil oli väga tugev raport siin tööhõivekomisjonis, väga hästi juhtis meie tööd proua Lope Fontanier tollal ja ma loodan ka, et kindlasti on see nüüd. majanduskomisjonil ka on võib-olla rohkem nüüd koostöövaimu olnud, kui neil varasemal ajal oli ja see tähendab seda, et täiskogul saab olema hea tulemus. neli märkust minu poolt ma arvan, et me peaksime demokraatia koha pealt olema veelgi rangemad. Peresse raport aastat kaks tuhat kümme juba oli see, mis sellele tähelepanu juhtis. me ütlesime tollal väga selgelt, et me ei taha, et majanduse e, juhtimine toimuks ilma parlamendi osaluseta. väga vähe on muutunud nende aastate jooksul, ehkki me oleme ikka jälle üle korranud meie osalemise vajalikkuse on neid, kes ütlevad, et ei ole võimalik praeguste aluslepingute alusel see, et Euroopa Parlament äh, etendab sellist tähtsat rolli, see ei ole lihtsalt nii jah, institutsioonide vahelise lepinguga on võimalik kokku leppida Euroopa Parlamendi kaasamise osas iga-aastase majandusanalüüsi mm, puhul ja samuti riigipõhiste soovituste väljatöötamisse parlament paremini kaasata nüüd eelarvete konsolideerimise teema ja sellealased soovitused. jah, eelarve puudujäägi alased otsused on alati hilinenud ja mis puudutab tööpuudust, siis me peame mõtlema selle reaalsete tõsiste põhjuste peale, mis siis tekitab töökohtade puuduse mõnedes piirkondades. me arvame, et kui me räägime eelarve puudujäägi arvutamisest, siis, siis peaks noorte tööpuuduse vastu suunatud meetmed eh, olema sellest arvutusest välja jäänud. ja veel üks asi, me oleme ikka jälle öelnud, et liikmesriigid peaksid töökohtade loomist oma reformikavades käsitlema ja me oleme palunud, et volinik Andor seda arvesse võtaks, aga samas eh, volinik on ka üles kutsunud liikmesriike, aga väga vähe on ära tehtud. Uh, como estoy de, muy de acuerdo con los uh, dos. jah, ma olen eh, kahe eelkõnelejaga vägagi sama meelt ja ma ei peagi siin midagi lisama, ma arvan, et see on olnud tubli töö ja tänan kolleege toetuse eest. tänan, proua raportöör. ja väga tihedas ajakavas muudatusettepanekute esitamise võimalus on kuni seitsmeteistkümnenda juuli keskpäevani ja viiendal septembril arutame muudatusettepanekuid ja kaheksateistkümnendal kompromisse ja samal päeval hääletame äh, komisjonis ja majandus- ja rahanduskomisjon kolmekümnendal septembril ütleb oma arvamuse. seega oleme lõpetanud selle päevakorrapunktiga ja minu ettepanek on, et läheme päevakorrapunkti number kakskümmend kolm juurde ja alustame kuulamisega Euroopa Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalse mõõtme kohta Euroopa töötushüvitiste süsteemist ja ma paluksin siia meie eksperte case. If, if, Where am I? Okay. Euh, nous avons donc euh, pour la première esimest korda leiab meil parlamendis aset kuulamine sellel väga tähtsal teemal, mis on tähtsaks teemaks Euroopa tõelise majandus- ja rahaliidu loomisel ja meil on täna siin neli eksperti. ma tänan neid selle eest, et nad nõustusid äh, meie kutsele vastama. ja lisaks nendele ettekannetele, millega nad siin esinevad, on teile laiali jagatud ka dokument, mille Äh, autoriks on härra Artur Dögels Bertelsmanni instituudist, keda me oleme siia kutsunud, aga kes paraku ei saanud tulla, aga kes äh, arvas, et äh, on siiski kasulik saata temapoolne kirjalik ettekanne. kõigepealt annaksin ma sõna George Fisherile, keda te kõik juba väga pikka aega tunnete. tema vastab kahele küsimusele, mis me talle välja pakkusime me pakkusime välja kõigile ekspertidele, et, et miks meil on vaja sellist stabiliseerivat faktorit euro, eurotsoonis ja et mida me peaksime selles osas tegema. George Fisher, teie olete Teil on väga ulatuslikud kogemused selles valdkonnas, sellepärast et pärast seda, kui te töötasite Austria äh, majandus, rahandus ja sotsiaalministeeriumis, töötasite te OCD-s, OCD-s ja te olete komisjonis alates üheksakümne kuuendast aastast äh, sotsiaalküsimuste äh, fraktsioonis ja tegeleb just sotsiaalküsimustega, nii et palun, teil on sõna. Thank you very much, good morning everybody. suur tänu ja tere hommikust, mul on suur heameel selle üle, et parlamendil on olnud julgus see väga tähtis küsimus tõstatada, see on üks meie pikaajalisi teemasid, tähtsaid teemasid olnud. ja minu volinik Laslo Andor, nagu te teate, on viimastel kuudel üsna sagedasti rääkinud majandus- ja rahandusliidu sotsiaalsest mõõtmest ja samuti automaatsetest stabilisaatoritest selles kontekstis. ja viimane Euroopa Ülemkogu, nagu te teate, jälle palus seda, et sotsiaalset mõõdet Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus tugevdataks. ja nad palusid ka, et seire sotsiaal- ja tööhõive vallas oleks tugevam ning eh, nad tahaksid, et sügiseks oleks juba ka välja töötatud paremad sotsiaalsed ja tööhõive indikaatorid, mõõdikud, et paremini välja tuua need väljakutsed, mis meil selles sfääris on ja siduda nad parem, rohkem Majandus- ja Rahandusliiduga ja paluti, et komisjon teadise selle kohta koostaks me oleme automaatsete eelarve stabilisaatorite küsimuse tõstatanud juba selles kavandis, kus me rääkisime Majandus- ja Rahandusliidu muutmisest ja süvendamisest. ja e, me rääkisime e, eelarve suutlikkusest, mis peab olema suure majanduse rahaliidus ja poliitiline liit seondub ka sellega, me ei saa majandus- ja rahaliitu ja poliitilist liitu lahku lüüa ja selle kavandi kontekstis, blueprintis me rääkisime ka, et automaatsete eelarvestabilisaatorite puudumine Euroopa Liidu tasandil on probleemiks ja ma olen siin koostanud mõned slaidid, et illustreerida oma mõtteavaldusi ja toon välja peamised sõnumid. automaatsed eelarvestabilisaatorid äh, on midagi, mis siis, kui majandus languses on, kui palgad hakkavad langema, need muutuvad väga aktuaalseks. see oranž, mida te näete seal graafikul, just kajastab sellist langust, aga mis siis automaatsete stabiliseerijate kaudu toimub? sotsiaaltoetused automaatselt käivituvad, ei ole vaja otsust langetada valitsusel, et sotsiaalseid toetusi maksta, parlament ei pea seda otsustama automaatselt, hakkavad saama eh, inimesed eh, tööpuudustoetust, sotsiaalset toetust ja see kompenseerib selle, mis neil jääb puudu palkadena, palkades. ja loomulikult selle pealt ei maksta maksu, nii et ka maksud langevad eh, sel perioodil nende inimeste jaoks, kes toetust saavad Eh, nii et need on need automaatsed stabilisaatorid. mina olen Rahandusministeeriumis toetunud ja ma tean, eh, et tähtis on, et valitsused ei peaks sekkuma, kui majanduslangus on, vaid kõik toimub automaatselt. ja meie oma kavandis, blueprintis leidsime, et pikaajalisemas perspektiivis Euroopa Liidus on vaja majandus- ja rahaliidu tasandil midagi sellekohast välja töötada. ja näitame nüüd järgmist slaidi. okei okay., so in the next over. nii järgmisel slaidil te näete seda, mida te väga hästi teate. Te teate, et eh, tööpuudus Euroopa Liidus aastast kaks tuhat on suurenenud ja siin te näete, et esimesel perioodil oli meil konvergents tööpuuduse vallas äh, ja algul ülespoole, siis allapoole aastast kaks tuhat kaheksa. Te näete, kuidas on äh, tormiliselt tööpuudus hakanud kasvama ja just sellistel perioodidel automaatsed stabilisaatorid on väga, väga kasulikud. ja mis siis juhtub, kui tööpuudus mõnedes Euroopa Liidu osades kiiresti kasvama hakkab? me oleme siin dokumenteerinud, mis siis toimub sotsiaalpoliitikate ja kulutuste vallas ja mis on toimunud just viimastel aastatel Euroopa Liidu majanduses. Te näete siit esimestel aastatel, ka aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme, punase joonega on tähistatud protsessid, te näete, majandustegevus hakkas langema. sotsiaalkaitsekulutused hakkasid kasvama. nii et siin on automaatne seos, stabiliseerimine. sotsiaal öö kulutused paraku ähm, kahanesid kiiremini kui varasemate kriiside ajal ja kaotasid oma tähtsuse automaatsete stabiliseerijatena, selle veelgi süvendasid majanduse langust. ja äh, veel üks asi, rahandusliidus on liikmesriigid kaotanud osaliselt oma suutlikkuse eelarve stabilisaatoreid kasutada jah, ja sellepärast on see teema komisjonis arutusel ja sellepärast sündis ka see kavand, blueprint meil. nii et minu vastus teie esimesele küsimustele, et miks see küsimus meie päevakorda on võetud ma teen ettepaneku et teeme nii et kõigepealt vastavad kõik esimesele küsimusele miks see oht äh, praegu on arutelule võetud ja vastavalt sellele järjekorrale, mis mulle välja pakuti, annaksin kõigepealt sõna Toma Filippole, kes on äh, väga pika akadeemilise karjääriga kolleeg, kes on äh, kogemusi kogunud äh, ka eraettevõtluses, aga ka ülikoolides Prantsusmaal, nii et teil on võimalus siis vastata esimesele küsimusele viie minuti jooksul suur tänu ja kõneleja küsib, mis keeles ta räägib. For inviting me uh,, it's, it's very uh... aitäh, et kutsusite. minu jaoks on väga huvitav siin esineda. ja ma räägin teile oma seisukohtadest ja ma arvan, et tasub võtta selline laiem vaade, mina hakkan Euroopa Liitu USA-ga kõrvutama. samas ma näitan ka Äh, seda, äh, mis mõtted mul tekitas George Fisheri ettekanne ja sellel nagu sellele jätkuks räägin automaatsetest stabilisaatorite toimest meil ja USA-s. siin te näete graafikut mõistmaks kriisi, äh, vähemasti nii, nagu see toimus kuni aastani kaks tuhat kümme. ja kolm asja tasub siit tähele panna. kõigepealt kriisi iseloom. laias laastus on tegemist võlakriisiga Äh, vähemasti esimesel kolmel aastal eravõlakriisiga. siin on väga palju informatsiooni kajastatud. horisontaalteljel te näete, kui palju leibkonnad laenasid buumi ajal ja te näete, kuidas laenu osaka, suhe tulusse kasvas. Te näete siin, äh, äh, mis toimus euroalal ja ka USA-s, siin ma olen kahte suurt Äh, valuutaliit omavahel kõrvutanud, võrrelnud. paremas äh, on Nevada ja Texas, te näete, kõik osariigid on siin sinises kolmnurgas, euroala riigid samas on rohelised. Äh, Saksamaa Euroopa Liidust on kõige vasakpoolsem. Iirimaa ja Hispaania on seal keskel nii et mida te siit kõigepealt näete horisontaalselt teljalt, te näete, kui palju leibkonnad laenasid buumiaastatel kolmest kuni seitsmeni välja. nii et Nevada, see on ekstreemsem juhtum. seal see suhe leibkonnas kuuskümmend viis, seitsekümmend protsenti kasvas kahe tuhande kolmandast kahekümne seitsmenda aastani ja lõpetuseks kuni sada seitsekümmend protsenti tohutu suur ähm, kasv äh, võla ja sissetuleku suhtes. Äh, nüüd Saksamaal oli olukord stabiilne samas või isegi negatiivne. nüüd vertikaalselt teljel te näete seda, mis toimus pärast, siis kui äh, kriis algas ja tööpuudus hakkas lokkama nii kak-, äh, aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kümme on mul ära toodud näitused, nii et kaks tuhat kümme, siis kui juba riigivõlgade kriis tekkis, siis mul on punkt pandud. nii et te näete, et need riigid, osariigid USA-s või need riigid Euroopa Liidus, kes äh, tööpuudus olid ja suures majanduslanguses, äh, milline olukord seal oli ja äh, see on selle kriisi tuum ja teine asi, see on vast, äh, erinevused olid äh, tegelikult Nevada ja Texase vahel, osariikide vahel USA-s palju suuremad kui isegi Hispaania ja Saksamaa vahel Euroopa Liidus nii et väga-väga palju erinevusi oli USA siseselt, mis seal siis iganes toimus. me oleme arvanud, tegemist on ühtse valuutaga piirkonnaga, aga samas oli palju suuremad erisused tekkisid seal kriisi ajal kui euroalal nii et euroalal ei ole iseloomusta sellised suured eripärad, erisused. Te näete kahte joont äh, siin siin on meil siis eh, see võimendus ja siis see majanduslangus, mis järgnes, ära toodud. jah, tööpuuduse kasv. aga te näete, et tegelikult see kaldnurk mõlema joone puhul on pea ühesugune, te isegi ei saa öelda, kumb on järsum ja kumb lamedam esimestel kriisiaastatel tegelikult mõju oli ühesugune olukorral USA-s ja Euroopa Liidus ja see on hämmastav. nii et ükskõik, mis seal toimus, riskide jagamine mõlemas plokis, mõlemas piirkonnas aastani kaks tuhat kümme oli enam-vähem ühesugune. ja tol ajal automaatsed stabilisaatorid veel toimisid see oli see aeg, kui need stabilisaatorid olid olemas, riikidel oli veel selline puhver olemas, nad said kasutada eelarve stabilisaatoreid, aga ja ka riskide jagamine oli sarnane. aga meil oli parem olukord, sest meil erisused olid äh, väiksemad ja samas ka leibkondade võlakoorem oli väiksem ja sellepärast oli lähtepunkt meil parem kui neil USA-s, aga mispärast juhtus? vasakul on USA, paremal on euroala. vasakul USA, siin on kaks graafikut, punane joon, see on sama täpselt, mis enne nägite, siin on ta veel kord ära toodud ja üleval te näete, mida nende samade osariikidega juhtus aastast kaks tuhat kümme kuni aastani kaks tuhat kaksteist ja te näete, et kriis on enam-vähem läbi. kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist enam ei ole erinevust tööhõive kasvu osas USA suure ja väikese võimestusega osariikide vahel. see on pisut positiivne edasiliikumine, suuri erinevusi ka enam ei ole, see on selline läbisumpamine nagu kriisist. kui te nüüd kedagi küsite, et mis siis euroalas pidanuks juhtuma, siis te saanuks vastuse, et Euroopa Liidu pidanuks paremini minema kui USA-l, aga tegelikult mida me näeme paremal pool siin, mis siis euroalal toimus, väga suur erinevus tööpuuduse kasvus liikmesriigiti ja seal horisontaalteljel te näete juba ei ole probleemiks niivõrd leibkondade võlakoorem, vaid valitsused on hakanud oma sotsiaaltoetusi suurendama. nüüd ei ole enam probleem leibkondade võlad, vaid valitsuse kulutused, kas buumi ajal või kriisi ajal ja kui nad nad ei tohi liiga palju valel ajal kulutada, buumi ajal kulutada, sest vastasel korral majanduslanguse ajal on suured probleemid neil. Aast-, pärast aastat kaks tuhat kümme riskide jagamise puudumine muutis kriisi euroalal palju hullemaks, kui see pidanuks olema. see oli tegelikult ise tekitatud kriis, see olnuks välditav, kui olnuks head instrumendid, mis ei oleks lasknud riskidel levida ühest riigist teisele, siis saanuks selle kriisi ära hoida ja sellepärast nüüd panen punkti. suur tänu. nüüd siis meie... ja nüüd Fischner. Äh, Ferdinand Fischner, meie kolmas äh, sõnavõtja täna. Teie olete äh, Saksa majandusuuringute instituudi teadlane ja on, olete töötanud Euroopa Keskpangas samuti, nii et te olete tõesti väga hea ekspert vastamaks nendele küsimustele, mis me oleme esitanud um,. suur tänu. <clears throat> Thank you very much for the invitation. suur tänu selle küllakutse eest ja suur tänu võimaluse eest äh, rääkida teile ühest süsteemist, mille ma arendasin välja üheskoos kolleegiga ühest teisest Berliini ülikoolist, Sebastian Tulin. tegemist on automaatsete stabilisaatorite süsteem, mis puudutab siis ühtset äh, tööpuuduse kindlustust Euroopa Liidus, aga kõigepealt ma tahaksin rääkida sellest, miks meil on vaja üldse üleminekumehhanismi rahaliidus. ma üritan teha äh, väga lühidalt Ehm, probleem rahaliidu puhul on see, et ühtne rahapoliitika ei saa arvestada äritsüklitega eh, liikmesriikides, sellepärast need äritsüklid on erinevad ja nad ei ole sugugi sünkroniseeritud. ja selle ühtse rahapoliitika tulemusena see tekitab eh, äritsüklis lihtsalt väga suuri kõikumisi, see viib ülekuumenemiseni nendes riikides, ähm, kus majandus on kasvamas ja viib väga nõrga kasvuni nendes riikides, kus on juba majanduslangus käes. siin on äh, graafikul ära toodud need intressimäärad, mille keskpangad võiksid äh, äritsüklit arvesse võttes konkreetses liikmesriigis kehtestada tegelikult siit eriti midagi näha ei olegi. intressimäärad, äh, mida me siin oleme kasu-, nagu te näete, Taylori reeg-, ähm, reegli kohaselt on väga erinevad. siin on äh, erinevad värvid, äh, näiteks Hispaanias olid intressimäärad märksa kõrgemad enne kahe tuhande kaheksandat aastat majanduslanguse algusaastaid ja intressimäär nõrgemates riikides, Saksamaal on palju madalam. keskpank äh, on keskpangana, või tähendab, vabandust, keskpank juba oma intressimäärade süsteemiga on keskendunud nõrgematele riikidele. tulemuseks on olnud see, et need riigid, kellel oli väga stabiilne majandusolukord või äh, suur kasv, näiteks nagu Hispaania või teised, Lõuna-Euroopa riigid kuumenesid lihtsalt üle, sellepärast et rahapoliitika oli liiga lõtv nende vaatevinklist. rahaliidus on tavaliselt vastuargumendiks see, et kui meil ei ole rahapoliitikat stabilisaatorina paigas, kasutatakse eelarvepoliitikat ja seda ütles ka kolleeg et meil on vaja eelarvepoliitikat automaatseid stabiliseerijaid selleks et korralikult funktsioneerida selleks et stabiliseerida olukorda ja võtta üle siis äh, rahapoliitika roll. probleem on selles ja sellest me, seda me oleme ka viimasel kolmel aastal näinud, et see asi ei toimi ka rahaliidus, üks asi on ilmselge riigid äh, rahaliidus on omavahel väga seotud äh, näiteks läbi kaubanduse ja kui meil on eelarvest stimuleerivad paketid ühes riigis siis väga palju sellest kandub üle ka teistesse riikidesse rahapoliitikas läbi kaubanduskanalite nii et äh, maksate oma koduriigis väga palju raha ja see kandub üle ka teistesse riikidesse ja seega on rahvusriikide stabilisaatorite, stabilisaatorina rahapoliitikat kasutada suhteliselt äh, ebatõhus. me oleme näinud viimastel aastatel ka seda, et äh, eelarvepoliitika on rahaliidus suhteliselt piiratud. asi ei ole mitte ainult selles, et seda koordineeritakse läbi stabiilsuse kasvupakti, kus piiratakse rahapoliitika paindlikkust, asi on aga ka selles, et finantsturud on surunud poliitika võtma üle väga karmi fiskaalpoliitikat, rahapoliitika, rahaliidus oli see juba enne väga piiratud ja ei saanud üldse võtta arvesse eraldiseisvaid heterogeenseid äh, äritsükleid ja siis lisaks sellele on meil siis eelarvevahendite ülekandmehhanism, mis üritab kompenseerida seda auku, mille on jätnud äh, rahapoliitika või fiskaalpoliitika stabilisaatorina ja põhimõtteliselt on see automaatne stabiliseerija riikide vahel neid automaatseid stabiliseerijaid on liikmesriikides läbi näiteks töötu kindlustuse ja samas on siis ka riikide vahel sama asi, automaatsed ülekanded äh, liikmesriikide vahel, nende riikide vahel, kes on siis majandusbuumi äh, äh, olukorras, kannavad üle ressursse ja vahendeid nendesse riikidesse, kus me näeme majanduslangust ja seega aitame rahapoliitikaga äriolukorda para-, keskkonda parandada ja lahendada niimoodi selle probleemi, et äh, rahaturud on äärmiselt kõikuvad. suur tänu, tõesti, see täiendas äh, teiste seisukohti. Manuel Caldera Cabral on meie järgmine kõneleja. Teie alustasite äh, ajakirjanikuna ja äh, olite Portugali valitsuse juures nõunikuks ning lisaks sellele olete töötanud ka pa- Maailmapangas ja vast võimalus teil siis vastata esimesele küsimusele, kus lasub probleem ja mis äh, teha, suur tänu uh,. Uh, I am going to address in english uh.... ma räägin ka inglise keeles, ütleb kõneleja. ma ei teadnud, millist lähenemist võtta Äh, ja võtsin, valisin siis asümmeetriliste šokkide lähenemise. üks mõte oli äh, just nimelt äh, see, mis viis meid automaatsete stabiliseerijateni ja see asi läheb teinekord kriisiolukorras, jääb unarusse nimelt, kui me vaatame võlga, siis selle puhul on selge see, et võlakoorma suurenemine tekitas probleemi aga teisalt ka skp ja konkurentsivõime tõstmine isegi nendes riikides kus skp tõusis oli probleeme konkurentsivõimega ja skp kasvas ainult äh, äh, sisetarbimise põhjal ainult tänu võlakoorma tõusule mitte väliste tegurite tõttu ja sellepärast tekkisidki ebatasasused kõikides riikides ja kes pidid siis läbima asümmeetrilised šokid nii et äh, see vastab täpselt sellele optimaalse valuuta äh, teooriale. Äh, kursi määrade süst-, kursi vahetus, vahetuskursi määrade poliitika on õudselt keeruline, Euroopas tulevad aga mängu ka eelarvereeglid, konkurentsipoliitika ja nii edasi ja see piirab nende meetmete arvu, mis liikmesriigi kasutuses on lühiajalisteks muudatusteks, eriti kui need muudatused on asümmeetrilised ehk teisisõnu mõjutavad erinevaid riike erinevatel viisidel. optimaalne rahapoliitika peaks olema erinevate liikmesriikide jaoks erinev, aga rahaliidus ähm, see kahjuks võimalik ei ole. selleks, et riske maandada, võib kasutada suuremat paindlikkust ja see on olnud ka osa sellest, mida on räägitud Euroopa Liidus, paindlikkus tööjõuturgudel, lisaks sellele suurem mobiilsus ähm, probleemi valdkondades, näiteks me oleme seda näinud lõunas, kus liigutakse põhja poole ja nüüd siis veel stabilisaatorites kesksed äh, stabilisaatorid äh, need riigid kes äh, on paremas olukorras kannavad siis üle nõrgemas olukorras olevatesse riikidesse ja tegelikult äh, toidavad nii-öelda ilma liigse defitsiidita töötukassat. seda ütlesid ka eelmised kõnelejad siin paneelis. probleemiks on see, et äh, stabilisaatorid ei toimi, eelarvereeglid nimelt äh, tähendavad seda, et need riigid, kes on probleemides, peavad hakkama kärpima sotsiaaltoetuseid üht või teistpidi, sellepärast et äh, raha neil ei ole ja need stabilisaatorid seega äh, ei toimi. nüüd äh, restruktureerimine, see võib jällegi ette näha seda, et äh, hakatakse liikuma kehvemas olukorrast regioonidest parematesse piirkondadesse, aga see võib olukorda ainult äh, halvendada kui te aga arvate, et kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud ja kapital liiguvad kiiresti, võib see endaga kaasa tuua struktuurse tööpuuduse, mis on veel suurem probleem. kõneleja jätab vahele ühe slaidi teise järgi, asümmeetrilised šokid. Euroopa Liidus oli asümmeetrilisi, on olnud asümmeetrilisi šokke palju, näiteks nagu kaevanduspiirkonnad seitsmekümnendatel aastatel, kaheksakümnendatel ja nii edasi aga hiljutised äh, šokid, ma olen nendest välja toonud üsna mitu. Aasia äh, ülestõus ja Hiina tegutsemine WTO-s on äh, oluliselt mõjutanud madala palgaga tööjõu intensiivset tööstuseid. selline asümmeetriline šokk mõjutas oluliselt lõunapoolsete riikide konkurentsivõimet eh, kaheksakümnendate lõpus üheksakümnendate aastate alguses laienemine oli eh, positiivne kesk ja ida euroopa riikides aga äärmiselt eh, negatiivse mõjuga lõunas sellepärast et konkurents suurenes ja need riigid hakkasid konkreetselt konkureerima lõuna euroopa riikidega euroopa liidu jaoks oli laienemine väga hea asi ja väga positiivne asi aga ründas neid riike kus olid madalad palgad enne Äh, laienemist. Äh, toiduhindade äh, tõus mõjutas ka oluliselt negatiivsemalt Lõuna-Euroopat. ja nüüd rahapoliitika nendes riikides, kus jookseb konto oli defitsiidis, tabas muidugi peaasjalikult Lõuna-Euroopa riike, võla, suure võlakoormaga riike need riigid kus oli konkurentsipoliitikaga probleeme kes ei suutnud konkurentsis püsida hiina või türgiga või uute laienenud äh, riikidega kus palgad olid veelgi madalad nägid äh, seda et euro väärtus tõusis ähm, ja see mõjutas veelgi nende riikide konkurentsivõimet. nüüd äh, keskseid automaatseid stabiliseerijaid on vaja veel sellepärast et asümmeetrilised šokid on täiesti reaalsed ja võivad olla äärmiselt kahjulikud. liikmesriigid kaotasid üsna mitu instrumenti, millega võidelda kriisi vastu, näiteks rahapoliitika, äh, vahetuskursi äh, määrade poliitika, äh, eelarvepoliitilised piirangud ja lisaks sellele veel, et kriisi, kriisi võib võimendada äh, ka eh, faktorite eh, nii-öelda liikumine või mobiilsus eh, skp puhul ja võib kindlasti ka teatud piirkondades šoki mõjusid veelgi laiendada. Neid keskseid automaatseid stabiliseeri-, stabilisaatoreid on meil vaja selleks, et tagada Äh, olukorra stabiliseerimine ka ühtse valuuta äh, äh, olukorras ja stabiilsuspaki piiranguid arvestades tuleb tagada see, et et läbi nende stabilisaatorite me saame vältida seda, et et majanduskriis võib e, viib eelarve võla ja finantskriisini ja niimoodi saab vältida asümmeetrilisi šokke. nüüd graafikud aastal kaks tuhat üks kuni kaks tuhat seitse näitavad seda, et need riigid, kus äh, per capita sissetulek oli äh, väiksem, äh, olid ebaõiglases konkurentsis ülejäänud Euroopa Liiduga, kui me vaatame viimast viite aastat, on see pilt selline, aga ilmselt jätkub sama asi. me näeme, et väga paljud riigid, kus sissetulek oli madalam, eemaldusid ja seda otseselt tänu se-, selle tõttu, et nendel ei olnud neid stabilisaatoreid. ma lõpetan siinkohal ja siis äh, räägime järgmisest küsimusest, aitäh. Euh, suur tänu ja nüüd oleme äh, käsitlenud äh, esimese osa teemat ja miks meil on vaja automaatseid stabilisaatoreid, miks selline küsimus on tõstatunud Eurotsoonis ja äh, kuigi neli sõnavõtjad esindavad makromajanduslikku valdkonda, siis igaüks nendest rääkis ka sotsiaalsest mõõtmest ja seetõttu oligi väga tähtis, et me sellest küsimusest siin komisjonis räägiksime. kas keegi teist sooviks juba praegu küsimusi esitada? Ratsarka, Steven Hughes, Sari Essaia. Papadopoulos, nii kolm küsimust. Alejandro Sarkas ja Sari Essaia ja Elizabeth Schröder. Alejandro Sakas on sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaator. minu küsimus oleks härra Fischerile. ja äh, tegelikult selle küsimuse olen ma esitanud ka volinikule, aga ta ei vastanud. küsimus on väga lihtne, härra Fischer ¿Sí? ¿Tiene, tiene, tiene el canal español? Ok. No, le decía al señor Fischer que quería. Eh, härra Fischer eh,, ma ütlesin, et ma soovin teile esitada ühe küsimuse, aga tegelikult äh, oleksin ma tahtnud selle volinik Rehnile e-, esitada, ma isegi esitasin talle selle, aga ta ei vastanud mulle. miks me räägime nende majandusstabilisaatorite tähtsusest, automaatsete stabilisaatorite tähtsusest? komisjon ei räägi sellest mitte kunagi et kuidas, kuidas sellest üldse räägitakse volinike kolleegiumis? kuidas sellest rääg-, räägitakse liikmesriikidele? me räägime, et liikmesriigid peaksid säilitama oma siseriiklikud stabilisaatorid ja aga kriisis olevatele riikidele ei pakuta mingeid muid stabilisaatoreid välja, öeldakse, et kasutage neid, mis teil siseriiklikult on olemas. kuidas see arutelu Euroopa Komisjoni tasandil aset leiab? Eh, eh, ja Sari Essaja esindab Rahvapartei fraktsiooni. Uh, suur tänu, me kõik teame, et sotsiaalkindlustussüsteemid ja töö puuduse toetuse süsteemid tegelikult rahastatakse maksumaksjate taskust ja minu küsimus, kuidas teie leiate, et kas poliitiliselt paljud Põhjamaad, kes on netomaksjad Euroopa Liidus, kas nemad tahaksid selles, osaleda selles uues raha ülekandmise süsteemis? ja kas teie tõesti leiate, et see on see viis, kuidas üritada sellest lõhest põhja ja lõuna riikide vahel üle saada. Antigoni äh, Papadopoulou, qui appartient au groupe. Antagoni äh, Papadopoulou, kes esindab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja Küprost κατανοώ πλήρως. Suur tänu. Ma mõistan suurepäraselt, mille jaoks need automaatsed stabilisaatorid head on, sest mina olen Küproselt. ja Küprose pankade probleemid euro rühm eh, surus meile peale kärped ja mingeid automaatseid stabilisaatoreid meile ei võimaldatud. meie oleme väga-väga väike riik, me tahame oma poliitikat kasutada probleemide lahendamiseks, aga eh, praegu meid lausa kapital voolab välja, meil on tohutud sotsiaalsed probleemid ja ma olen nõus sellega, mida me siin kuulsime nende automaatsete stabilisaatorite kohta. troika ja Euroopa Komisjon ei, ei ole neid kasutanud lõunapoolsete riikide probleemide lahendamisel. mõtleme selle peale, mis toimub hetkel Portugalis ja Hispaanias ja Kreekas. nüüd seesama Küprosel. minu arvates kõik see, mis siin välja pakuti, pidanuks äh, leidma käsitlemist veel enne, kui euroala loe, loodi ja iga riik peab suveräänselt saama tegeleda omaenda kriisiga. kuidas nüüd need automaatsed stabilisaatorid saavad parandada need vead, mis on juba tehtud meil? sotsiaalsed tagajärjed on olnud väga rängad, eriti Küprosel ja lõunapoolsetes riikides. Äh, kas see on äh, tulevikku silmas pidav lahendus või lahendus kriisile? Elizabeth Schröder. Ähm, e- jah, me oleme õppinud sellest kriisist nii palju, et Euroopa Liidus on sellised automaatsed stabilisaatorid vajalikud, senini me olime seda ignoreerinud leidsime, et praegused olemasolevad stabilisaatorid on piisavad, aga paraku nii ei ole. mina arvan, et me peame vaatama, mis toimub enamikes liikmesriikides, kus sellised stabilisaatorid on olemas, kasutatakse maksuinstrumente Äh, liikmesriikides, aga meil sellist äh, üle-euroopalist maksupoliitikat ju ei ole. Äh, kuidas ilma ühise maksupoliitikata on meil võimalik siin võtta kasutusele mingi üle-euroopaline lahendus või langetada otsuseid ühise maksupoliitika, fiskaalpoliitika kohta? kuidas me saavutaksime need üle-euroopalised automaatsed stabilisaatorid, kui need vajalikuks osutuvad? see on minu esimene küsimus ja teine küsimus komisjon on äh, palunud käsitleda äh, töötustoetuste süsteemi, aga kas komisjon on kaalunud ka selliseid äh, instrumente, mis on suunatud kõige nõrgematele kriisis äh, Äh, selle kaudu, et näiteks mõelnud nende rühmade poole, kes niivõrd ei ole kannatanud, näiteks äh, kas te vara aktivate küsimust olete kaalunud? kena, äh, härra Fischel, teile esitati otse üks küsimus, et te vastate sellele küsimusele ja siis ma annan sõna nendele, kes soovivad. aga siis me peame minema ka teise küsimuse vastuste juurde, nii et ma paluksin, et te vastaksite tõesti lühidalt. härra George Fischer ja siis äh, ilmselt te soovite kõik pärast veel sõna võtta. palun, härra Fischer. <coughs> kahjuks mina ei kuulu volinike kolleegiumi ja ma ei ole hästi kursis sellega, mida nad seal arutavad. aga äh, komisjon ju tõstatanud need küsimused väga selgelt selles blueprintis, kavandis nüüd äh, ja me teame, et teisel poolaastal kavatseb nõukogu, ülemkogu selle teema juurde tagasi tulla ja siis vaatame, mida komisjon saab selle peale välja, välja pakkuda. aga igatahes komisjon tegeleb asjaga tõsiselt, meil on loodud töörühm äh, selles peadirektoraadis, kus mina töötan, see on tööhõive peadirektoraat ja ka majandus- ja finantsküsimustega tegeleva peadirektoraadi kolleegid on sellesse kaasatud, meil oleme koostanud terve rea dokumente, mis tuginevad suuresti Äh, sellele, mida tutvustab meie saksa kolleeg pisut hiljem. ja selle töörühma tulemused ei ole veel avalikustatud, aga õige pea nad pannakse meie peadirektoraadi veebilehele üles, nii et töö käib. Äh, ma ei saa öelda, kas siin on veel mingeid muid ettepanekuid tulemas komisjonil, aga ma võin teile kinnitada, et komisjon võtab asja väga tõsiselt. aga muude küsimuste juurde me saame tulla tagasi hiljem. Yeah, just uh, very quickly. jah, väga lühidalt. Äh, kaks peatähtsat küsimust. kas on rangelt vaja seda ja kas tegemist on samad asjad nagu eelarvevahendite ülekannetega? ja kõigepealt tuleb olla tõesti ettevaatlik, et milliseid argumente te kasutate. võib-olla mitmeid põhjuseid, miks töötuskindlustust peaks kasutama, aga kui nüüd puhtmajanduslikult asjale läheneda ja küsida, kuidas kõige parem on tasandada neid asümmeetrilisi šokke, siis eh, kõigepealt peame eh, mõistma, et riskide jagamine mm, mm, siis siin kõige suurem väljakutse on kohe finantsturud. Nevada ja Texase vahelised erinevused USA-s neid ei, erinevusi ei tasanda eh, valitsusepoolsed ülekanded, vaid hoopis see, et on, kui on pangandusliit ja varade ühisosalus eh, nii et kui Texases eh, on inimestel osalus varades Nevadas ja vastupidi. nii. ma toon ühe näite Eh, kui nelikümmend senti jagatakse finantsturgudel siis, siis kakskümmend, kakskümmend viis protsenti jagatakse välja eh, föderaaleelarvest ja peale selle veel leibkonnad laenavad juurde, et riske maandada veel kahekümne sendi ulatuses. nii et kui seda vaadata, siis mis on absoluutselt vajalik, on tõesti kõigepealt pangandusliit ja pärast kõik ülejäänu. Te võite muidugi öelda, et kas muud ka juurde vaja on, minu vastus on jah aga see on juba äh, hiljem. nii et tähtis on õiged argumendid kõigepealt tuua. nii et puht majanduslik analüüs kõigepealt, siis poliitiline sotsiaalne analüüs seejärel ja ma arvan, et pangandusliitu alati nähakse väga tehnokraatlise üritusena ja see ei tähenda ühte ja sama asja kõigile. aga tähtis on argumendid ikkagi lahus hoida. ja teine küsimus ei ole vaja, et see eh, kindlustusmehhanism oleks pikaajaline eelarveliste vahendite ülekannete süsteem. võib luua sellise süsteemi, et riigid jagavad riske eh, näiteks kümne-kahekümne aasta jooksul ja selle aja jooksul siis ka need ülekanded kahanevad nullini, see on poliitikute valik um,. suur tänu. härra Füsner. suur tänu, ma lisan sellele, mida härra Filippon äsja ütles ja tulen tagasi teie küsimuse juurde. väga selgelt on vaja eristada tsüklilisi ja pikaajalisi või struktuurilisi ülekandeid. tsükliliste ülekannete süsteemi kasutatakse selleks, et stabiliseerida majandust, stabiliseerida tsüklilisi arenguid ja sellest ei ole abi lahendamaks pikaajalist tasakaalu nihkreid. ja kui luuakse automaatsed stabilisaatorid ja mitte ei looda alalist ülekannete süsteemi, siis see ei lahenda seda mm, tasakaalunihet, mis meil praegu euroalal on, ega äh, finantskriisi tagajärgi, see võib-olla natukene mahendab olemasolevaid probleeme, aga ei lahenda neid alalisi tasakaalunihkeid, mis meil euroalal on, nii et tsüklilised äh, häired tuleb pikaajalisematest häiretest lahku lüüa aga äh, praegu me räägime tsüklilisest volatiilsusest ja mitte pikaajalistest äh, hälvetest liikmesriikides. kas te soovite midagi lisada yes.? Uh, uh, like, uh... Eh, paar sõna lisaks. ma olen täiesti nõus, et pangandusliit on vajalik ja see on palju tähtsam sotsiaalses plaanis kui riskide eh, jagamiseks, nagu mõnikord väidetakse. nüüd need netosaajad ja netomaksjad ja ülekanded põhja-lõunas, põhjast lõunasse. ma arvan, et need ajutised meetmed ei pea väga lühiajalised meetmed olema, kui me vaatame tööpuudust erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides näiteks Portugal on hea näide. üheksakümnendatel ja kahe tuhande aasta alguses oli meie tööpuudus alla keskmise. ja sel ajal olid asjad hästi ja siis saame meie rohkem panustada äh, nendesse riikidesse, kus kõrgem tööpuudus tollal olnuks. nii et see ongi riskide jagamine mis lühiajaliselt on kasuks ühele riigile, aga pikemas perspektiivis jälle teistele. ja tahaksin siin veel lisada, et väga palju ülekandeid ju toimub äh, põllumajanduse vallas Euroopa Liidu struktuurifondide puhul, raha läheb sinna piirkondadesse, mis on vähem soodsas olukorras ja äh, nüüd on suureks probleemiks tööpuudus, nii et Eh, ülekanded nendesse piirkondadesse, kus on suur tööpuudus, on mõttekas. eriti kui tegemist on lühiajaliste toetustega ja toetakse just neid riike, kes kõige suuremas hädas on tööpuudusega. ja eh, kui me näiteks põllumajandusest nii talitame, et toetame seda, neid piirkondi, mis on vaesed või äh, mis on raskustes või kus tööpuudus on väga suur. antud juhul on need raskused tekkinud just seetõttu, et meil ei ole olnud instrumente meie integratsiooniprotsessis nendel eesmärkidel ja põhjuseks on olnud see, et liikmesriikide eelarvepoliitikat ei ole olnud korralikult koordineeritud, nüüd on kõik jah, ühtedes peab kasutama kasinusmeetmeid rangeid, teises jälle mitte. nii et me olime alguses väga optimistlikud ja arvasime, et ei pea olema nii ranged, aga nüüd me näeme, et on vaja meile instrumente ja stabilisaatorid on üheks selliseks instrumendiks ma tänan. suur tänu ja vastame nüüd sellele teisele küsimusele, et mida me teeme ja kuidas. ja kuna tegemist on sotsiaalkomisjoniga ja et kuidas me räägime selle läbi ka sotsiaalpartneritega. nii. Josh Fischer, teil on sõna. suur tänu tahaksin ainult ühte asja öelda, see ei ole lahendus äh, kõige jaoks, ma olen eelkõnelejatega täiesti nõus. kui me pangandusliitu ei suuda lõpule viia, siis see lahendus võib-olla natukene meid aitab, äh, aga meie eesmärgiks on äh, oluliste me-, mehhanismide väljatöötamine ja meetmete töötamine. ärge looda, ärgem lootkem sellest liiga palju põhimõtteliselt on meil kaks valikuvarianti. me oleme oma töögrupis sellest rääkinud, üks lahendus on tõesti need makromajandusliku stabilisaatori mehhanism, millest te just rääkisite. selle eelis on see, et see mõjutaks majanduslikke kõikumisi, aga selle Äh, puudujääk on seda, see, et seda on väga raske inimestele selgitada, kes ei ole makroökonomistid. ja äh, teine probleem on see, et äh, tootlikkuse osas meil ka ei ole mitte midagi stabiilsust. teine mehhanism, millest räägitakse, püüdub, puudutab tõesti töötu abirahasid ja sellega ma olen mõneti nõus, sellepärast et äh, sellel on majanduslik äh, kaalutlus täiesti olemas, tööpuudus äh, sõltub majandustsüklist, aga sotsiaalpoliitika mõjutab seda samuti ja tööhõivepoliitika. selles ei kahtle keegi. ja kui seda poliitikat tehakse, siis nendele kaalutlustele mõeldakse, aga ega see ei ole kokkusattuvus, et ka Ühendriikides on föderaalne tööpuuduskindlustus mm, ma jätkan siis sellel teemal. süsteem, millest äh, praegu palju kirjutatakse ja mis on meie esialgses kavas ka sees, on see, et me tahame äh, ajutist, äh, kerget ja muutuseid esile kutsuvat süsteemi. miks? sellepärast, et jah, keerulisi süsteeme võib küll arendada, aga liikmesriikide töötukindlustussüsteemid peavad jääma paika ja meil on ainult mõned liikmesriigid rahaliidus, kellel on riiklik töötukindlustussüsteem. nii et me peame leidma teiste jaoks midagi, mis sobitub Euroopa Liidu struktuuridesse ja seega see Euroopa süsteem peaks olema muutuseid soosiv, ajutine ja väga äh, lihtne süsteem. minu isiklik arvamus on, et töötukindlustusel põhinev süsteem oleks see, mis täidab need neli küsimust. ma detailidesse ei lasku, sellepärast et muidu ma kulutan selle jaoks liiga palju aega. aga räägiksin paari sõnaga läbipaistvusest. tööpuudus on asi, millest inimesed saavad aru. Nad näevad töötuid enda ümber, nad näevad, et tööpuuduse määrad tõusevad, nende tuttavad jäävad tööta ja seega abi Euroopa Liidu või Euroopa Rahaliidu tasandilt oleks väga selgesti mõistetav inimeste jaoks. ja nüüd see Põhjala riikide küsimus. kui me vaatame arve, siis ajalooliselt äh, oli ka periood, kus äh, Saksamaa, kui nad oleks olnud Rahaliidu liige, oleksid sellisest süsteemist kasu lõiganud. praegu on muidugi väga selge, et äh, sellest lõikavad kõige rohkemat kasu kõrge tööpuudusega riigid, aga meil on ka varem olnud selliseid olukordi, meil on varem olnud ka selliseid olukordi, kus Saksamaal on tööpuudus olnud väga kõrge. me ei saa sellise süsteemi kvaliteeti hinnata ainult tänaste silmadega. seda ma tahtsin öelda. kui me vaatame Saksamaa tööpuudussüsteemi, Austria süsteemi, siis te näete, et äh, paljud erinevad regioonid äh, on Saksamaal, Austrias ja mujal sellisest süsteemist äh, kasu lõiganud, see toob kaasa struktuurimuutused ja mingil hetkel kuskil ikka on sellest kasu. me ei saa küll öelda, et see kõik äh, jääbki igavesest ajast igavesti nii. ja lõpetuseks veel äh, muutuste esilekutsumine. töötu hüvit-, töötukindlustushüvitissüsteemi süsteemi eelis võib olla see, et seda võib kasutada ka selleks, et vaadata, kuidas aktiivne tööhõivepoliitika ja töökindlustussüsteemid on äh, toiminud ja milliseid tulemusi töönud. selliseid analüüse majanduse jaoks pole vaja, aga ilmselt tehakse siiski, sellepärast et lõpuks oleme me huvitatud süsteemist ju, mis toob kasu nendele, kellel seda abi on vaja. ja kui meil on praegu erinevused Euroopa Rahaliidus kindlustushüvitise määra osas, osades on see suisa kaheksakümmend viis protsenti, siis tekib kohe küsimus neil, et kas siis kolmekümnest protsendist piisab. aga ma sellega peataksin, suur tänu, peatuksin, suur tänu. jah, küsimus, kuidas ma olen täiesti nõus sellega, mida öeldi. meil on kaks eesmärgi, kõigepealt puhtalt majanduslik eesmärk ja teine sotsiaalpoliitiline eesmärk ja see puhtalt majanduslik eesmärk, sellest ilmselt ei piisa motiveerimiseks. sellepärast, et äh, kui riske jagada riikide vahel, siis on see väga teretulnud, aga peamine kanal on ilmselt finantsturud, kui me vaatame lihtsalt arve aga sellest ei piisa sotsiaalsetel ja poliitilistel põhjustel ja kõik on sellega ilmselt nõus. taolise süsteemi eh, kujundamisel jah, muidugi lihtsus on kõige olulisem ja sellepärast eh, ma toetan töötukindlustussüsteemi ja tahaksin siin kiita eh, meie ministrit härra Moskovitsi Prantsusmaal, kes äh, rääkis ka alles hiljuti töötukindlustussüsteemist, see on lihtne süsteem, millest inimesed saavad aru. aga kui me räägime siis sellest, milline see välja peaks nägema, ja jällegi siin tuleb siis äh, mängu see põhja-lõuna erinevus, kõigepealt esimene küsimus, et kas on tegemist kindlustusskeemiga ja teiseks, millised on motivaatorid selleks, et äh, reformid läbi viia ja need on need küsimused, mis kohe tekivad. nii et kas tegemist saab olema eelarvevahendite ülekandemehhanismiga? riigites on tööpuuduse määrad ju erinevad. seda tööpuudust võib äh, nimetada nii struktuurseks tööpuuduseks või rääkida keskmisest tööpuudusest. on ilmselge, et Hispaanias on see palju kõrgem kui Saksamaal, isegi kuigi äritsükkel on neil ühtne see tähendab seda, et äh, tuleb tagada see, et keskmisest oleks kõrvalekaldeid nii vähe kui võimalik. ei saa ainult tööpuuduse määra alusel neid ülekandeid teha, vaid äh, tuleb äh, teha seda võrreldes nende enda keskmisega. ja kuidas seda teha, see on üsna lihtne. lihtsuse võti peitub selles, et need inimesed, kes saavad töötuhüvitist, nende jaoks ei tohiks mitte midagi muutuda, vaid äh, muutub see maksja jaoks, et osa töötu abirahast makstakse välja ühtsest Euroopa katlast. ja selle saab siis iga töötu inimene selles konkreetses, mõnes konkreetses riigis. võib alustada, käivitada selle süsteemi kõigepealt ainult noorsooga, aga ei pea. ja küsimus muidugi on kohe järgmine, kuidas rahastada seda süsteemi rahastamise määr oleks iga riigi jaoks erinev äh, nende keskmist tööpuudust arvestades. ehk teisisõnu, need riigid, kes näiteks kaks, kes on tööpuuduse osas umbes samas olukorras kui aastal kaks tuhat, ei äh, saaks üldse äh, lisavahendeid. aga kui see nii ei oleks kui me vaataksime praegu tööpuuduse arengut äh, Hispaanias äh, viimastel aastatel, siis me näeme, et kaks tuhat viis aastal oli tööpuudus ähm, Hispaanias oluliselt väiksem äh, või madalam kui keskmine on olnud ja seega Saksamaalt siis peaks nagu justkui ülekandeid tegema Hispaania suunas. varem on see ajaloos olnud ka vastupidi ei ole muidugi võimalik kindlustada äh, SKP-s saamata jäävat osa, aga arvestades äh, tänast olukorda, arvestades kordajaid, äh, seda, millist poliit-, millist mõju on kasinuspoliitika avaldanud majandusele, siis me näeme, et see on tegelikult üsna suur öö, ähm, osa, millest me räägime taolise olukorra puhul keskmiselt äh, ülekanded Saksamaa ja äh, Hispaania vahel näiteks oleksid null. nii et see on asi, millele võib mõelda seda süsteemi kujundades. teiseks motivaatorid, nad on äärmiselt oluline, sest et nad on vastuargumendiks, sest vastuargument riskide jagamissüsteemidel on alati see, et et see ei motiveeri riike tegema reforme, mis tuleb läbi teha näiteks nende riikide jaoks, kus struktuurne tööpuudus on väga kõrge, kaob ära motivatsioon midagi selles osas ära teha. siit tuleb üks äh, näide kohe meelde, näiteks seesama eelarvevahendite ülekandemehhanism. Äh, kui see on tsükliline, siis on liikmesriikidel jätkuvalt äh, mõtet keskenduda selle vähendamisele, sellepärast et see osa on kindlustamata, struktuursesse tööpuudusesse puutuv osa aga kui struktuurne tööpuudus on väga kõrge, siis äh, maksad sa sellest üsna palju. nii et motivatsiooni keskta- ähm,, keskmise määra sä-, säilitamiseks on, on väga suur ja teiseks oleks siis äh, sellisel ähm, puhul tegemist poliitikaga, mis oleks vähem ettearvamatum ja mis suudaks ka ennuta, ennestada poliitikat, ennetada majanduslikke olukorda ja šokkidest ülesaamine oleks lihtsam. võib-olla võiks äh, selle jah teha piiratud äh, ajaga süsteemiks, töökindlustussüsteemiks, aga vähemalt motiveeriks see jätkuvalt liikmesriike. ja nüüd asendusmäär siis siin võiks ilmselt öelda, et Euroopa Liit annab mingisuguse baassumma ja riigid, kes on heldekäelisemad, võivad seda teha, aga teevad seda ise. nii et see marginaal äh, äh kui te, mida lahkem ta on, seda rohkem raha ta ju kulutab nii et äh, meie arvame, et see kindlustussüsteem peaks olema piiratud ajaga, võib-olla üheksast kaheteistkümneks kuuks ja see motiveeriks jätkuvalt riike läbi viima reforme. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? Um, basically what I can do now mida ma saan teha, ma saan lihtsalt tuua näiteid selle kohta, mida Georg Fischer juba ära ütles. meil on kaks ideed, kaks võimalust, kuidas nende automaatsete stabilisaatoritega talitada. üks asi tõesti, siduda nad ülekannete süsteemiga, näiteks see skp lõhe, mm, eh, seda arvesse võtta eh, ja see on siis see vahe, mis on äh, potentsiaalse ja tegeliku skp vahel. ja kui see on negatiivne, siis äh, tahetakse, et riik saaks toetusi sellest riigieelarveliste vahendite ülekandesüsteemist ja positiivse lõhe puhul on vastupidi, tahetakse, et sellesse ülekandesüsteemi siis riik sissemakseid teeks see on see output cap based transfer system ehk siis skp lõhepõhine eh, eelarvevahendite ülekandesüsteem. ja siin te näete seda lõhet Saksamaa puhul ja te näete, et hinnanguliselt eh, kui erinevad ajahetked võtta aluseks, siis te näete, need muutused ajas on üsna olulised siin selles skp lõhes väga raske on progne-, prognoosida, aga need erinevad halli varjundid äh, näitavad erinevaid aastaid, mil OECD avaldas andmed selle skp lõhe kohta. ja komisjon on ka selliseid andmeid avaldanud ja näete, siin on suuri äh, kõrvalekaldumisi nendes hinnangutes skp lõhe kohta, sõltuvalt sellest, mis aastal, millal äh, see hinnang andis. varasematel aastatel kogu süsteem sõltus sellest SKP ja poliitikutel on siin vägagi suured võimalused sekkuda, nii et e, Euroopa töötuskindlustusega, siin ka olen toonud näiteid Hispaania kohta näiteks ja te näete, kui suured on erinevused ajas skp lõhe e, hindamisel. nii et see ei ole hea indikaator ülekannete puhuks, sest siin ajas on niivõrd suured kõikumised. ja ajapikku need korrektsioonid arvatavasti vähenevad, aga siis peab väga pikka aega ära ootama. E, ja kasutada äritsükli stabilisaatoreid või tagasimaksed teha ülekande korras, see on väga keeruline. E, ja töötuskindlustussüsteem Euroopa Liidu ülene Äh, on üks mõte. härra Philippon ütles, et meil peaks olema kindlustussüsteem, mis äh, põhineb äh, hälvetel keskmisest tööpuuduse määrast ja mina arvan, et tsüklilised kõikumised peaksid arvestust leidma ja sellisel juhul pöörab tähelepanu just lühiajalisele tööpuudusele, sest see on just tsükliline tööpuudus, pikaajalisem, üle kaheteist kuu, see on juba struktuuriline tööpuudus. aga kui koondada tähelepanu lühiajalisele tööpuudusele kuni kaksteist kuud, siis eh, on enam-vähem võimalik automaatselt eristada struktuurilisi ja tsüklilisi hälbeid riikide vahel. ja meie ettepanek on, et meil on üle-euroopaline töötuse kindlustussüsteem, mis tagab põhitöötuskindlustuse eh, kõikidele riikidele ja kui siis liikmesriikide valitsused otsustavad, et nad tahavad paremat sotsiaalkindlustussüsteemi, mis läheb kaugemale kui see üle-euroopaline tööpuuduskindlustus, mis on väga lihtsalt baas, eh, ühisnimetaja, väga põhiline, kui valitsused leiavad, et nad tahavad rohkem oma elanikkonnale ette näha, siis nad saavad sinna juurde lisada. nii et seda näetegi siin sellelt äh, graafikult roheline on see Euroopa töötuskindlustus äh,. see hõlmab kaksteist kuud meie näitevaral, kaksteist kuud tööpuudust, kõik, mis üle selle ulatub, see tuleb juba katta liikmesriikide töötuskindlustusest ja Euroopa töötuskindlustus siis hõlmab äh, viiskümmend protsenti eelmises varem saadud palgast ja kui liikmesriigi valitsus siis tahab sinna veel lisada otsa, tahab suuremat toetust tagada, siis ta võib sinna lisada. see on põhimõte ja väga paindlik on selline süsteem, on võimalik kas suurendada või vähendada seda Euroopa komponenti siin töötuskindlustusmaksetel ja kõik, mis jääb väljapoole seda Euroopa eh, summat, selle katavad liikmesriigid. ja plussid on siin täitsa ilmselged. üks on, et automaatsed stabilisaatoritega on nii, et võrreldes, et see automaatne selline töötuskindlustus Euroopa liikmesriigi tasandil on need, kellel on töö, need maksavad eh, sinna kindlustusse osamakseid ja kellel tööd ei ole, saavad sealt sellest kindlustusest toetust. ja ei ole vaja üldse poliitikutel siin sekkuda, ei ole vaja mingit komiteed, kes otsustab ülekanded eh, eh, liikmesriikide vahel Euroopa Liidus. ja veel paar plussi. üks on see, et üsna lihtne on selline asi teostada, saab kasutada lihtsalt liikmesriikide töötuskindlustussüsteeme ära ja koguda osamaksed ja nende kaudu ja maksta ka välja. Nende kaudu ei ole vaja mingit institutsiooni, mingit riigiülest asutust, kes otsustab, et kes on töötaja, kes mitte, selle saab juba ära otsustada liikmesriigi tööhõiveasutus. ja kuna tähelepanu on koondatud lühiajalisele tööpuudusele, siis on need ülekanded ka üsna tsüklilise iseloomuga ja eh, nad ei peaks olema pidevad sajaprotsendiliselt, ja on riike, kes saavad sellest eh, pikka aega, sellest eh, Euroopa tööpuuduskindlustusest eh, toetust, siis teil on suur kõrvalekalle Euroopa Liidu keskmisest, kui see nii on. ja te näete, siin on välja toodud, et isegi Saksamaa saanuks sellest töötuskindlustusest toetus, sest oli aeg, kui Saksamaal oli tööpuudus kõrgem kui Euro, euroala keskmine. aga probleem minu arvates siin on Hispaania. Hispaanial oli tööpuudus kogu aeg kui nad olid rahaliidus kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine, mis tähendab seda, et nad saanuks sellest töötuskindlustusest toetust kogu aeg, mis sest, et nende majandusseisukord oli päris korralik. vahepeal oli ülekuumenemine ja nad saanuks äh, lisaks kogu aeg toetust sealt töötuskindlustusest. aga meie ei tahtnuks sellist olukorda, tähtis on toetada nõrgemaid riike. nii et Hispaania muudab selle pisut keerukaks selle süsteemi, peab vaatama, milliseid probleeme siin veel on, väga raske on ka öelda, kui palju see kõik maksma läheb ja kui tugevasti see stabilisaator hakkab toimima. on vaja hinnanguid, on vaja teada, kui palju on vaja osamaksetena, üks koma viis protsenti brutopalkadest peaks see olema aga see ei lähe lisaks sellele, mis liikmesriikidel juba kindlustuseks on ette nähtud, üks koma viis protsenti brutopalkadest, mis lähevad Euroopa süsteemi ja ei lähe enam siis liikmesriikide süsteemi, nii et Euroopa Liidu süsteem võtab üle osa liikmesriikide süsteemide funktsioonidest. ma ei hakka siin väga põhjalikult sellel peatuma, siin on ka trükis selle kohta, kus ma toon paremini need asjad välja aga veel üks mõte, me rääkisime juba sellest, ei oleks olnud võimalik piir, panna piir kriisile nende meetmetega, aga saanuks küll leevendada kriisi mõjusid, kui meil oleksid olnud need instrumendid juba varem. sest eh, Hispaania puhul stabiliseerimisinstrument kui meil aastal kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa olnuks instrument, siis stabiliseerumine oleks kahekümne protsendi ulatuses seal toimunud, mis tähendab, et nende skp oleks vähenenud mm, vaid kakskümmend protsenti, kui meil olnuks aastal kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme olemas selline töötuskindlustus ja äh, seal see stabiliseerimise efekt äh, Iirimaa puhul näiteks olnuks kümme protsenti, kui meil oleks olnud see süsteem tollal juba. Thank you um, jah. Äh, kui tohib, minu PowerPoint ka pange välja. I don't have uh, um,, uh, I didn't make uh, such a profound study about the. ei uurinud seda nii põhjalikult, et millised need mõjud saavad olema. aga minu äh, ideed olid tagasihoidlikumad. ma vaatasin et millised need võimalused on. jah, piirkondlikud ja riiklikud meetmed. kindlustusfondi loomine oli mul siin käsitlusel samasugune nagu me siin kuulsime ja ma olen selle kõigega nõus, mis öeldi, aga Äh, summad saavad olema väga suured ja alternatiiviks oleks kui lihtsalt toetada mingist künnisest alates äh, ja mitte tekitada selliseid väga ulatuslikke ülekandeid eelarvest, aga ma ei tea, kas see on parem alternatiiv. Äh, ainult mõned riigid hakkavad saama neid ülekandeid ja on vaja mõõta, kas, kui suur on tööpuudus selles riigis võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. ja isegi kui töötute arv on palju usaldusväärsem allikas kui skp lõhe, eh, ometi on siingi probleeme. kas mingi absoluutne eh, künnis kaksteist protsenti protsenti, kaks protsenti, kolm protsenti kõrgem tööpuudus kui Euroopa Liidu keskmine, et milline peaks olema siin see künnis. aga selle meetme saab siduda tingimustega ja sellest juba räägiti, on vaja loomulikult igasugused stiimulid üle kontrollida ja mõnedel puhkudel, kui riiki toetatakse, sellepärast tal on suur tööpuudus, siis võib-olla ka mõelda selle peale, et eh, töötuskindlustuskavasid reformida, kui sellest abi on. aga poliitiliselt saab see kõik olema väga raske kehtestada. jah, eh, tööõigus, eh, töö alased seadused, nendegagi peab tegelema, kui me räägime ülekannetest, mis on otseselt siis töötute toetamiseks. ma ei arva, et siin peaks olema mingisugune täielik sajaprotsendiline ühtlustamine. kui mõned riigid tahavad heldemalt toetada, e, siis nad e, lihtsalt maksavad juurde, seda ei pea kõik riigid tegema, nemad ise mm, otsustavad, et kasutavad neid stiimuleid, mida nemad õigeks peavad. ja võib-olla mõnes riigis toetatakse kõike lihtsalt selle Euroopa Keskse fondi kaudu. ja midagi ei lisagi liikmesriik. nii et selline tsentraliseeritud stabilisaator see on üks võimalus, aga teine võimalus on sekkuda tugevamalt piirkondlikesse poliitikatesse nendes piirkondades, mis on väga suure tööpuudusega. suuremad investeerimisfondid seal, fondid investeeringute tegemiseks, et saaks teha investeeringuid aktiivsetesse tööturupoliitikatesse nagu väljaõpe, koolitus, see on kõik juba olemas sotsiaalfondi raames, aga seda peaks veelgi tugevdama ja see oleks selline kergekaalulisem viis samade eesmärkide saavutamiseks. ja võib-olla veel sellised kergemad alternatiivid võib-olla vaadata struktuurifonde lähemalt. et tööhõive või tööpuuduse fond luua, mis sekkuks nendes piirkondades, kus tööpuudus on üle Euroopa Liidu keskmise kaks või kolm protsenti kõrgem kui keskmine ja seal sekkuda näiteks kaks, kolm kuni viis aastat ajutiste tugevamate meetmetega tu. toetada investeeringuid, koolitust, väljaõpet ja seda struktuurifondide rahaliste vahenditega. veel üks viis, veelgi selline kergem instrument oleks tugineda nendele eesmärkidele, mis fondide puhul juba on ette nähtud ja panna sisse tingimus öö, äh, suurendada, tugevdada, kiirendada juurdepääsu nende rahaliste vahenditele ja kasutada neid rahalisi vahendeid sealt ennaktempos ja see oleks ka selline eh, kergem stabiliseerimine. aga samas on seda ka väga kiiresti võimalik ellu viia, see on ju veel üks idee muude hulgas. Need piirkonnad, kus tööpuudus on suurem, eh, võiks, neist võiks saada sihtala üks eh, piirkonnad ja seal, kus keskmine sissetulek on väiksem kui Euroopa keskmine ja suurem tööpuudus, nemad peaksid olema siis selliste fondide erilise tähelepanu all. nii et kasutada ära need instrumendid, mis Euroopa Liidus juba on olemas ja võimendada neid, muuta nad tugevamaks ja just nende piirkondade huvidele rohkem vastamaks, kus on kõige suurem tööpuudus Euroopa Liidus ma ei arva, et selline kergekäelisem sekkumine peaks asendama ühist töötuskindlustussüsteemi Euroopa Liidus. mina leian nagu teisedki, et Euroopa Liit peaks ühe osa sinna sisse panema ja samas eh, hoidma ka alles stiimulid, et eh, liikmesriigid Äh, ei liiga kergekäeliselt ei tahaks kasutada neid keskseid vahendeid. stabilisaatorites siis peame mõtlema struktuuripoliitikate peale ja võib-olla tööhõive peaks seal olema palju tähtsamal kohal kui praegu ja see küsimus jah, rahaliste vahenditele juurdepääs ja nende rahaliste vahendite ennakkasutus on aktuaalsed teemad. ja võib-olla on isegi põhjust äh, mõned ühtse siseturu eeskirjad ajutiselt peatada, et võimaldada äh, riikidel luua maksustiimuleid, aga seda muidugi ajutiselt nende piirkondade puhul, kes kõige rohkem on kannatanud. suur tänu. Äh, nüüd on väga raske hetk, sellepärast et meil on ainult viis minutit jäänud ja ma loodan, et me saame tõlkidel viis minutit lisaks. aga kahjuks me ei saa seda arvamuste vahetust äh, rohkem pikendada ja nüüd küsimused, palun pro-, härra Sõrkas, proua Essaia, proua Schröter, proua Moran ja kõik. jah, Alejandro, palun. La pregunta es cómo yo veo que es un modelo pues muy... jah, tegemist on äh, väga huvitava, tõhusa, lihtsa mudeliga. aga samas siiski tuleb ka legitimiseerida see et kuidas äh, anda seaduslik jõud sellisele mudelile, sellepärast et see puudutab ju solidaarsuse meetmeid ja see, äh, me peame ju viiekümne või kuuekümne protsendi võrra ka Euroopa Liidu vastavat eelarvet suurendama, aga see on ainult unistus. passiivsed meetmed, ega nad kõige paremad ei ole, et me oleme aastaid juba rääkinud Euroopa Liidu hüvitusest, aga mingit aktiivset poliitikat selle taga ei ole, pigem tundub see olevat nagu teatud mõttes vastuvoolu ujumine. et milline oleks sellise süsteemi kasutegur? ja mis avalik arvamus sellest arvab, ma arvan, et mingeid uuringuid, sellesuunalisi uuringuid ei ole ju tehtud näiteks Euroopa Liidu vaesuse vastu võitlemise programm, sellel võib olla ka selline stabiliseeriv mõju. nii et äh, kuidas me nüüd avaliku arvamuse, arvamust arvesse võtame? ma tänan, mul on palju küsimusi, mida esitada, aga jah, aeg ka napib ja äh, sellepärast ma tahaksin küsida Euroopa Liidu pädevuse kohta sellel teemal. tihtipeale Põhjamaades on ametiühingud need, kes selliste rahaliste vahendite fondidega tegelevad ja ma ei näe, kuidas seda süsteemi saab muuta eh, ilma, et sotsiaalpartnereid kaasata. ja kas teil on olnud ka mingit dialoog sotsiaalpartneritega, mida nemad võivad sellisest eh, eh, ettepanekust arvata, kas teate ja härra Fischer ütles, et liikmesriikide süsteemid on niivõrd erinevad, et on põhitoetuste tase ja siis on toetused, mis sõltuvad palgast ja nii edasi. tõesti, riigiti on see kõik väga eri moodi ja ka palgad on ju väga erinevad erinevates liikides. nii et siin on terve rida küsimusi, mille üle järele mõelda. ja veel üks küsimus, see puudutab järgmist kas mingit moraalset ohtu siin äkki ei teki, kui Euroopa tööandjad hakkavad seda maksma liikmesriikide süsteemide kaudu ja kui siis struktuurilised muutused tuleb ikkagi liikmesriikide läbi viia ja kui nad teavad, et hakkab olema selline üle-euroopaline süsteem, siis milleks hakata muutma oma süsteeme liikmesriigi tasandil praegu ja neid täiustada kas äkki siin ei teki selline oht ka? Elizabeth Schröder. suur tänu, Elizabeth Schröder, palun. jah, ma tahaksin esitada kriitilist laadi küsimusi, aga see ei tähenda seda, et ma ei suhtuks sümpaatiaga sellesse süsteemi, sellepärast ma olen tegelenud nende küsimustega juba väga pikka aega, kaks ja pool aastat juba meie partei Äh, on rääkinud sellest küsimusest äh, ja rääkinud väga tihti, aga tihti me kuuleme ka kriitikanooli, et miks äh, töötud peavad maksma, kui tegemist on kindlustusega ja mitte keegi ei maksa neid maks, et kui need inimesed ei maksa makseid, et kas nad ikkagi saavad siis kasutada seda süsteemi ja et kuidas siis makstakse vaesemate eh, riikide eest, kui neil ei ole vastavaid struktuure näiteks eh, olemas. nii et väga raske on seda arutelu läbi viia ja kuidagi legitimiseerida seda teemat ja seda arutelu just avaliku arvamuse silmis. ja millised peaksid olema tulevased arengud, mis te arvate? ma ühinen nende küsimustega, mis esitasid minu kolleegid, aga ma tahaksin lisada veel mõningad. kõigepealt, kas te olete läbi viinud uuringuid, saamaks teada, et et mis äh, mõju on avaldanud võitlus vaesuse vastu ja seda nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil, sellepärast et te olete väga, väga tihti, te rääkisite siin ka regionaalsest tasandist ja lähimuse põhimõttest. ja teine küsimus on äh, see, et kuidas töötajad äh, saavad ennast kurssi viia selle süsteemiga ja te, kolmandaks, te rääkisite nõuetele vastavusest, aga mida te selle all mõtlesite täpsemalt? aga nüüd võime alustada aruteluga, aga meil on ainult viis minutit aega, nii et üks minut igaühele. võib-olla ja võib-olla see küsimus, mis puudutab Hispaaniat, eh, kas te oskaksite vastata meie kolleeg Fischnerile äh, ja kes ütles, et või rääkis sellest mõjust Hispaania tsüklile um,. Sorry, yeah, so um, I think oh, actually all these questions kõik need küsimused omavahel tegelikult seotud. nüüd küsimus sellest, jah, üks asi on selge. sellel ei ole midagi kriisist ülesaamisega pistmist sest kõik see saab toimuda siis, kui kriis on selja tagas, see ei ole mingi lühiajaline arutelu praegu siin. aga see ei tähenda seda, et ta lühiajalist mõju ei oleks. jah, see, kui vaadatakse Euroopat, võib muuta eh, seda, kuidas meid nähakse see võiks olla väga positiivne signaal, kui meil õnnestub siin see saavutada. jah, need stiimulid ja moraalsed ohud ja eh, kas see on selline eelarvevahendite ülekandesüsteem rikastest riikidest vaesetesse, need kõik need on omavahel seotud aspektid, me nägime siin graafikul varem, et Hispaania on alati olnud üle Euroopa Liidu keskmise, mitte kunagi allapoole siin graafikul. see tähendab seda, et et peab olema selline süsteem, et netotulu, mida riik saab, sõltub tema enda keskmisest tööpuuduse määrast. mis see tähendab? et äh, see, kuidas mõõta seda skp lõhet, te peate kõigepealt ära otsustama, mis on keskmine suurus kui ei oleks majanduslangust praegu, kus oleks siis Hispaania? aga samas ei saa seda kõike ka väga täpselt paika panna. Võt-, võiks võtta näiteks viieaastane keskmine tööpuudus aluseks ja see on minu see mõõdik ja nüüd see osamakse, mida riik peab maksma, võrdub selle viie aasta keskmise tööpuudusega ütleme kaksteist protsenti oli keskmine viiel aastal, siis osamakse brutopalgale tuginedes on ka selle riigi keskmise põhine. ütleme, et kui riigil on keskmine leitud, siis kui keskmine on, siis saab ta sealt null, kui ta nüüd hakkab sellest Euroopa Liidu keskmisest kõrvale kalduma, siis ta hakkab sealt saama. aga see hälve peab olema vähemasti viie aasta keskel, sest keskmine jõuab teile selle viie aastaga järele. selles on põhimõte. aga nüüd äh, moraalsete ohtudega tegelemine. meil peab olema lihtne süsteem ja kui te olete töötu, siis midagi ei muutu sellest, kuidas te saate, aga lihtsalt viiskümmend protsenti esimese kaheteist kuu jooksul maksab kinni Euroopa Liit, selles on see vahe. nüüd sotsiaalpartnerite küsimus. Nemad, jah, süsteemid on riigiti väga-väga erinevad. aga kui me tahame, et meil oleks selline Euroopa Liidu tasandil töötuskindlustus, siis kui ei toimu harmoneerimist, siis hakkame kindlasti selles protsessis paremini aru saama, mida üks või teine riik teeb ja see on juba iseenesest hea asi. mina tahaksin jätkata kohe sealt, kus te peatusite nimelt moraalsed ohud, jah, loomulikult igasuguse kindlustusega sellised moraalsed ohud tekivad ja sellest üle ei saa. jah, on võimalik kavandada see süsteem nii, et seda ohtu vähendatakse, aga siin on veel üks peatähtsam küsimus. jah, meil on huvi selle vastu, et kõik Majandus- ja Rahaliidu ja Euroopa Liidu äh, liikmesriigid on haldussuutlikud ja väga palju tehakse ära ka Euroopa poolaasta raames, äh, tugevdamatakse liikmesriikide haldussuutlikkust tööturu segmenteerimine leiab seal käsitlemist, ega need probleemid ei kao üleöö kuhugi. aga võib öelda, et selline üle-euroopaline töötuskindlustussüsteem võtab need küsimused rohkem oma tähelepanu alla ja siis neist räägitakse rohkem Euroopa Liidus. ja härra Serkase küsimus. jah, on terve rida muidki ettepanekuid, näiteks professor Parais Euroopa Liidu miinimumsissetuleku toetuse kava siis Sutherland, äh, väga kuulus sotsiaalmajandusteadlane, on lastetoetustest äh, ka sellega seoses rääkinud, aga need on kõik tsüklilisema mõjuga ettepanekud. Need on head sotsiaalpoliitilised ettepanekud, aga äh, see tsüklilised mõjud on väiksemad ja peab ütlema, killustamine tekib suurem. jah, võib-olla me nüüd, edasi läheb ainult inglise keeles. nii et kasutage inglise keelt nüüd, palun. ma lisan, mida George Fisher ütles, jah see miinimumsissetuleku kava, see on hoopis teistsugune idee, see on sotsiaalkindlustussüsteemi idee, see ei ole tsüklilise stabiliseerimise süsteemi ettepanek, aga meie räägime siin just stabiliseerimist ja riikide vahel miinimumtulu kava Euroopa Liidus on hoopis teistsugune idee. proua Essaja küsimus. jah me arutasime Saksamaa ametiühingutega seda asja ka põhjalikult ja nemad näiks olevat huvitatud, aga see ei tarvitse nii olla kõikjal euroalal, et ametiühingud on huvitatud. jah, ja need tulu ajapikku kõikide riikide jaoks on suur ja nii tööandjate kui töövõtjate jaoks ja ma arvan, et sellise süsteemi aktsepteerimine saab olema üsna laiapõhjaline, sest kõik äh, rahaliidu liikmed võivad ju siis saada tulu sellest süsteemist ja see on üsna atraktiivne ja lihtne selgitada üldsusele. Teie süsteemi puhul see nii ei ole. Teie tahate näha seal tsentraalset fondi, mis hakkab siis liikmesriikide vahel raha jagama aga see on hoopis teistsugune ettepanek. aga ma olen täiesti nõus, jah, siin on probleeme, mul on terve slaid tehtud probleemide kohta, mul ei olnud aega teile seda näidata. ja peamine probleem minu arvates on see, et meil on erinevad töötuskindlustussüsteemid meie rahaliidu liikmesriikides, mõned on netopalkade põhised, see tähendab, teie jaoks on aktuaalne netopalk aga enamik on siiski brutopalkade põhised. ja see asi tuleb küll ühtlustada riikide vahel ära. aga see puudub seda, mida härra Filippon ütles, seda lühiajaliselt ei anna teha. see on instrument, mis tuleb luua, aga selleks kulub aega. ja väga palju andmeid on ka vaja kõigepealt, et otsustada milline on stabiliseeriv mõju sellel ja kui palju raha hakatakse ümber jaotama riikide vahel. meie arvame, et kui viiskümmend miljardit euro on eelarve, siis on võimalik eh, ühe aasta jooksul ja viiekümne protsendi eh, puhul makstes eelmist palka selle summaga toime tulla jah, ma mõistan väga hästi neid probleeme, mis on ja sellepärast ma pakkusingi välja veel muid alternatiive, kuidas paremini sekkuda. aga kui ma neid alternatiivseid ettepanekuid tegin, see ei tähenda seda, et ma ei oleks nõus sellise täiemahulise sekkumisega. see tõesti oleks reaalne stabiliseerija. mina üritasin tähelepanu juhtida nendele lahendustele, mis minu arvates Äh, on ka head äh, ja äh, siin ülekannete puhul on tegemist ju ümberpaigutamisega nendelt riikidelt, kus tööpuudus on suurem, saavad ja need maksavad, kus tööhõive on suurem. ja on vaja kokku leppida nende toetust jaotamise eeskirjad, reeglid, et ei tekiks tõesti stiimuleid töötuks jäädagi. ja loomulikult igasugused töötusabirahad tegelikult äh, võivad potentsiaalselt stimuleerida inimesi töötuks jääma, aga see taastööhõive, töö leidmise pakett, see idee, mille ma välja pakkusin. ja veel need minu alternatiivsed ettepanekud alternat-, aktiivsete tööturumeetmete fond näiteks, väiksemad ülekanded eh, ja seda regionaalsel tasandil. ja eh, siis ei tekiks selliseid probleeme, nagu meil tekib ülekannetega riikide vahel. probleeme kindlasti tekib, aga see oleks selline kergekaalulisem variant sellisel juhul. ja eelarve ei peaks ka sellisel fondil nii suur olema. ja eh, siis oleks tegemist lihtsalt Äh, keskpikaks sekkumiseks ette nähtud fondiga piirkonnas, kui tööpuudusel väga suureks läheb. see oleks samasugune sekkumine, nagu Euroopa Liidul on juba äh, majanduslanguses olevate piirkondade jaoks ette nähtud. või öö, äh, nende piirkondade jaoks, kus on suur noorte tööpuudus, lihtsalt seesama põhimõte kasutame ära ja paneme, suuname sinna tulevikus rohkem rahalisi vahendeid. ja nüüd kolmas kergem alternatiiv oleks ilma midagi muutmata lihtsalt äh, kahe tuhande neljanda aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kasutada struktuurifondide rahade jaotamisel tööhõivet kui tähtsat kriteeriumi, kui näiteks tööpuudus on alla keskmise, on väga kõik korras, aga kui tööpuudus on kõrgem kui keskmine, siis oleks see üks kriteerium äh, Äh, selle riigi äh, osamakseid äh, näiteks alandada struktuurifondide kasutamisel ja ennakkasutust kohaldada. ja need piirkonnad, kus tööpuudus on kõige suurem, seal peaks saama ka rahalisi vahendeid vabamalt kasutada ja jälle ennakkasutada ja võib-olla seal siis ette näha et riigi osalus ei peaks olema nii suur kui Euroopa Liidu poolne panus. see võiks olla üks alternatiiv. ja sellegagi annab palju ära teha. nii et aktiivset eh, tööturupoliitikate eh, meetmed nendes piirkondades, kus tööpuudus on suur need paremini ära kasutada. aga me arutame neid asju edasi. suur tänu. kogu komisjoni nimel ma tõesti tahan teid südamest tänada. tahan tänada ka tõlke, ma ei ole nüüd nii palju üle aja, kunagi oleksid varem töötanud. <laughs> ja teiseks suur tänu meie külalistele, on olnud ülimalt huvitav kuulata teid. jah, see on esimene kuulamine pikas kuulamiste seerias, aga jah, me ei saa võtta ju eh, kergeid teemasid käsitleda, kui me juba kõik vastused ette teame, me ei oleks Euroopa Parlament, kui me seda teeksime. Eh, nii et meil on pilootprojekt algatusel sellesama teema käsitlemiseks ja me palume, et komisjon selles suunas ka oma tööd tõhustaks ja me oleme palunud Euroopa Parlamendis see lisandväärtuse üksus ka tegeleks sellega, et millise eh, õigusloomelise ettepaneku saaks selles valdkonnas teha, see võib-olla jääb juba järgmisele koosseisule. aga meie komisjon peab ka tuleviku peale mõtlema, nii et suur tänu teile. ja me alustame jälle tööga kell kolm.